paketi läbivaatamise eh, dokumenti kahekümne kaheksandast novembrist. juba on komisjonil olnud võimalus arutada seda majanduskomisjonis teisel detsembril ja nüüd ma ootan edasist arutelu selle väga tähtsa teema üle teiega siin täna ja ka lähiajal ma alustaks sellest, et meenutan teile, et majandus- ja finantskriis näitas kätte, millised on nõrgad kohad meie Majandus- ja Rahandusliidus ja Euroopa Liit on nüüd reageerinud sellele ja meie meetmed on olnud muljetavaldavad, äh, arvestades sellega, mida me arvasime, on teostatav veel paar aastat tagasi. euroala on tugevasti tuk-, tugevamaks muutunud, nüüd on olemas meil tulemüürid stabiilsusmehhanismi näol selleks, et tagada finantsstabiilsus. me oleme pangandusliidu loonud selleks, et ära hoida rahandussektori killustatus ja suurendada juurdepääsu rahalistele vahenditele ja me oleme ka oma majanduse juhtimist tugevdanud selleks, et tugevdada majanduslikku ja eelarvete kontineerimist. kuus pakk ja kaks pakk ongi need instrumendid, mis on majanduse juhtimist parandanud ja eelarve järelevalvet tugevdanud ning laiendanud ka järelevalve ulatust, sellega hõlmanud ka makromajanduslikud tasakaalunihted ja need riigid, kellel on finantsstabiilsusega raskusi ning on kodifitseeritud õigusaktid, mis tagavad meile majanduse ja eelarve järelevalve Euroopa poolaasta raames mitmesugused õigusaktid on meil nüüd vastu võetud ja nüüd me oleme vaadanud ka juba läbi, kuidas need uued instrumendid on toiminud. läbivaatamisklauslite kohaselt me peame üle vaatama, kuidas siis on toiminud kuus pakk ja kaks pakk. kõigepealt, et hinnata määruste tõhusust, eh, vaadata, mil määral uued eeskirjad on aidanud meil meie eesmärke tõhusalt saavutada, teiseks on vaja ära hoida see, et majanduspoliitika koordineerimine oleks nõrk, meil on vaja seda tugevdada ja meil on vaja tagada jätkusuutlik majanduse juhtimine kõikjal Euroopa Liidus. arvestades seda, et pärast eh, jõustumist on aega veel vähe kulunud, eh, paraku me ei ole kõiki instrumente saanud läbi testida, aga näiteks ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus on üks, millele olen suunanud oma tähelepanu. ja seda seoses kriisiga eriti. paraku aega on vähe olnud ja me ei ole ära saanud äh, põhjalikult hinnata, milline on süsteemi täielik mõju olnud. novembrikuus meil ilmunud dokument on, tugineb faktidele, on äh, Äh, lühike ja vaatab, äh, kuidas on toiminud need instrumendid, mis äh, sügisest kaks tuhat üksteist kuus paki näol ja hiljem kaks paki näol on olnud meie käsutuses. nii et fiskaaljärelevalve, makromajanduslike tasakaalunihete järelevalve ja ebastabiilsete riikide üle järelevalve on need teemad, mida seal käsitletakse ja vaadatakse ka, kuidas erinevad elemendid omavahel koos toimivad ning samuti siks kuus paki ja kaks paki reformimist on käsitlenud. igatahes on süvenenud meie majanduse juhtimine ja me oleme tublisti edasi liikunud finantskooli konsolideerimise ja makromajanduslike tasakaalu nihete kõrvaldamise vallas. ja ülevaade toob välja ka mõned valdkonnad, mis vajavad parandamist süsteem on endiselt keeruline, siin on ka kattuvaid instrumente ja mõned instrumendid ise on keerukad, näiteks stabiilsuse ja kasvupakt ise ja see tekitab väljakutseid ka läbipaistvusele ja elluviimisele ja meie hinnang näidab, et on vaja ka liikmesriikides reformide üle omalust suurendada, siia on võimalik reforme paremini ellu viia, kiiremini ellu viia Euroopa poolaasta raames. ja e, nii majanduskasv paraneb, e, tasakaalu nihked kaotavad ja on tagatud stabiilsus ja jätkusuutlikkus. on vaja ka paremini kaasata Euroopa Parlament, see tagab õiguspärasuse ja aruandekohustuse e, täielik potentsiaal on võimalik saavutada ainult siis, kui sidusrühmad kõik omalust tunnetavad ja Euroopa Parlament on peatähtis institutsioon, mis tagab õiguspärasuse ja aruandekohustuse Euroopa Liidu tasandil, kui võetakse vastu majanduspoliitilisi otsuseid. meie dokument on aluseks, mille me hakkame pidama dialoogi lähikuudel. nii et nüüd ootan huviga, mida teie asjast arvate köszönöm biztos úr nyilatkozatát most a képviselőcsoportok vezér ja nüüd saavad fraktsioonide nimel sõna kõigepealt härra Palts. suur tänu, proua koosoleku juhataja, meie Rahvaparteis loomulikult tervitame tänast mõttevahetust ja me toetame komisjoni selles, et senised õigusaktid kuus pakk ja kaks pakk on olnud positiivsed ja eelarve puudujääk enamikes liikmesriikides Euroopa Liidus on tasapisi hakanud vähenema ja me toetame komisjoni ka selles, kui liikmesriike aidatakse ellu viia põhjalikke struktuurireforme ja see on kindlasti õige tee. me toetame komisjoni ka, kes ütleb, et stabiliseerimise ja kasvupakt äh, on väga tähtis praeguse reformiprotsessi osa ja selle ka tulevikus Eh, tähtis on nüüd need olemasolevad reeglid ellu rakendada. stabiilsuse ja kasvupakt on lähtealus, et meil oleks tulevikus majandus, mis on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik ja eh, tähtis on nüüd ka õppida mineviku õppetundidest ja vigadest ja äh, paraku on asjad nii, et meil on tekkinud võlgade spiraal ja finantskriisi oleme läbi teinud ja äh, selline investeeringute tegemine, stabiilsuse ja kasvupakt äh, liikmesriikides meenutab liikmesriikidele, millised on nende kohustused eh, majanduse juhtimisel, see peab olema tulevikku suunatud ja jätkusuutlik ja eh, ei ole võimalik saavutada positiivset eh, investeerimise kliimat, kui me ei tee ühel ajal kõik reforme läbi ja sellega on vaja tegeleda ja stabiilsuse kasvupakt Liidu usaldusväärsust ei tohi panna kahtluse alla, ei tohi olla erinevusi väikeste ja liik suurte liikmesriikide vahel, kui neid koheldakse ja tähtis on, et komisjon seda silmas peaks, kui ta käsitleb Euroopa stabiilsust. mõnedes liikmesriikides <clears throat> toimuvad reformid samas aga veel kõhklevalt. suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab proua Peres suur tänu, proua juhataja, härra asepresident, esimest korda siis selle mandaadi ajal kohtuma selleks, et rääkida väga olulisest teemast, nimelt majanduse juhtimist. eelmise mandaadi ajal öö, äh, astusime me pretsedenti loova sammu, luues äh, pangandusliidu alused. nüüd siis öö, äh, on meil uus komisjon ja teil on viimane võimalus äh, ellu viia äh, need sammud, mis on vajalikud majanduskriisist välja tulemiseks, aga äh, ka poliitilise kriisi vältimiseks. nii et meie ees on väga suured probleemid Te rääkisite nendest majanduse juhtimise pakettidest kuus ja kaks pakist Äh, kuid äh, selline äh, protsess, läbivaatamise protsess ei saa rajaneda ainult sellisele faktipõhilisele lühikesele avaldusele, mis eirab nende riikide olukorda, kes on tugeva surve all, kes on sotsiaalsete probleemide küüsis, mis eirab seda, et millises olukorras on euroala täna tegelikult praegu. sellel samal päeval, kui te avalikustasite dokumendi, mis minu meelest on suunatud rohkem tulevikku, iga-aastase kasvuanalüüsi läbi, asi ähm, ja kus viidatakse sellele, et sotsiaalne kriis on väga-väga sügav, äh, tuleks, ähm, kus on, ähm, on toodud välja ka üks teine aruanne, kus räägitakse siis sellest samast sotsiaalsest kriisist, räägitakse survest paljudes sektorites, sellest, kus liikmesriikidel ei ole liikmesed ei ole kasutanud äh, liikumisruumi, mille on välja pakkunud tegelikult nende eelarved. ja seega äh, peaks äh, rohkem tähelepanu pöörama sellele, milline on tegeliku majanduslik olukord liikmesriikides. kahjuks mulle tundub, et sellega te ei ole absoluutselt arvestanud oma kuus ja kaks pakki analüüsis. Te ütlesite, et neid pakette ei ole veel saadud ära katsutada, ära proovida normaalsetes oludes, aga praegu meil ongi normaalsed olused, praegu ongi see meie normaalne olukord käes. ja selge on see, et, äh, et me peame just nimelt selle alusel neid analüüsima nüüd äh, te peaksite olema väga tähelepanelikud. Äh, juunikuus riigijuhid kinnitasid seda, et aasta lõpus nad tahavad läbi vaadata need majanduse juhtimise paketid ja andsid ka mandaadid paindlikkus liikumisruumi osas ja me ootame, et sellealane dokument ka tuleb teilt, kus mitte ainult ei defineerita uusi reegleid, vaid äh, see annab ka võimaluse minna üle väga karmidelt riiglite, reeglite järgimisest äh, majanduse tõelise juhtimise juurde. Need kaks asja ei ole üks ja seesama asi, ma tean, et väga paljud on huvitatud ainult reeglitest kinnihoidmisest, mina ka, aga teinekord tuleb mõista, et reegleid tuleb ümber vaadata, kui neid reegleid ei ole võimalik äh, rakendada, kui äh, sellele allutatakse riikide suveräänsus, kui see viib Euroopa vastaste liikumise pea tõstmisele, kui äh, keegi ei tunne omanditunnet, sedasama omanditunnet nende reeglite osas, millest te rääkisite, nii et see tõlgendus ja see paindlikkuse võimalus äh, on meie jaoks väga oluline, me teame, et teekaart on nüüd peaaegu valmis ähm, selleks, et ellu viia nii-öelda nelja presidendi dokumendis öeldud, Euroopa Parlamendi president mängis seal väga suurt rolli. kui me kõik ei koondu selle majanduse juhtimise kava taha, siis Euroopa jookseb rööbastelt maha. me peame Äh, ennast kokku võtma, teinekord jääb mulje, et liikmesriikide vahel arutelud äh, käivad ainult ähvarduste saatel, me peame töö tähes uuesti käivitama, me peame mõistma vastastikku milline on tegelik olukord, te ootate Euroopa Parlamendilt uusi mõtteid, meie ootame nõukogult head tahet ja loodetavasti oleme me teie ootuste kõrgusel, aitäh! ma tänan! ja nüüd CR fraktsiooni nimel saab sõna härra Bernd Lükke. proua istungi juhataja, volinik, on väga tervitatav see, et meil täna toimub see arutelu ja kuuspaki üle ennekõike ja samas ka selle üle, kuidas majandus juhitakse Euroopa Liidus ja kui me seda nüüd laiemalt vaatame, siis on ilmselge, et see arutelu on tegelikult sellise juhtimise nurjumise üle peetav arutelu. on selge, äh, need reeglid äh, näevad ette, et ei tohi enam uusi võlgi olla üle kolme protsendi ja valitsuse võlakoorem üle kuuekümne protsendi ja iga liikmesriik peab vastutama omaenda võlgade eest ikkagi ja teised ei pea seda tegema, aga aastal kaks tuhat viis nõrgendati neid põhimõtteid ja reegleid ja nüüd on hoopis keerukamad reeglid nende mm, asemele asunud ja mm, see struk-, struktuuriline puudujääk on midagi, mis üha kordub ja kordub, see pidanuks hoopis vähendama vähemasti null koma viis protsenti aastas nendes riikides, kus on ülemäärane eelarve puudujääk lausa null koma kaheksa protsenti, aga midagi sellist ei ole toimunud. struktuuriline puudujääk on mm, palju suurem kui null koma viis protsenti kahanenud aastas. aasta kaks tuhat kümme oli eh, otsustav eh, stabiilsuse ja kasvu pakti puhul ja seda rikuti. ja ESM loodi eh, ja samas uued ja uued võlad ühe kasvavad ja kaks pakk kehtestati ja kuus pakk eh, kehtestati ja Euroopa poolaastas on väga keerukas igasuguse tulemuste tabloode eh, süsteem ning eh, tegelikult mm, reegleid väga meelevaldselt seejuures käsitletakse ja see on vale tee. selline meelevaldsus ja mitteläbipaistvus tähendab seda, et liikmesriigid saavad edasigi vastutustundetult tegutseda, nagu me Prantsusmaa puhul ka näeme. meil on tagasi vaja naasta ühtsete reeglite juurde et kõik vastutavad ise oma võlgade eest, et iga riik on suveräänne oma finantspoliitilisi eh, eesmärke taotlema ja ise, ainult ise see liikmesriik peab ka kinni maksma omad võlad. ja sellisel juhul ei ole vaja mingisuguseid soovitusi anda, mingit finantsmajanduslikku juhtimist äh, taotleda, vaid äh, riik, kes äh, võlga teeb, sellelt võlad maksab kinni see riik ise või tema maksumaksjad ja ei midagi rohkemat nii et euroalas tuleb jälle mõistlikkuse juurde tagasi tulla. suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel saab nüüd kolleeg Van Nieuwenhuisen sõna. Eh, suur tänu. täna me räägime kuus paki ja kaks paki hindamisest, need on kaks meetmete paketti, mis on viimastel aastatel vastu võetud selleks, et äh, tugevdada majandust. komisjon räägib sellest, milline on selle asja vorm, aga tegelikult ta vaikib selle kohta, kui palju me saame kasutada paindlikkust eelarvete puhul. komisjon äh, avaldas oma arvamuse selle teema osas jaanuaris, aga praegu ütleksin ma nii, et see, mis juhtus eh, möödunud nädalal, oli eh, ebameeldiv. möödunud nädalal eh, ütles Juncker, et komisjon näeb poliitilist küsimust liikmesriikide eelarvete juhtimisel. ja see, mida möödunud nädalal öeldi, on väga selge tegemist on poliitikaga, mis tegelikult eh, võeti vastu mitme, mõne aasta eest kuus ja kaks paki näol ja see võimaldab riikidel eh, see see soosib neid riike, kes on eh, läinud, kellel on läinud reformidega hästi, aga mitte siis, kui tegemist on ootamatute probleemidega. ja komisjon ütles, et tegelikult tehtud on liiga vähe eelarvete osas. ja eh, tegelikult eh, kokkulepe ei põhine sellel eelarvealasel kokkuleppel, mida on e, saavutatud, tegemist on ainult poliitikaga. tegemist ei ole lihtsalt suurema paindlikkusega, ainult poliitikaga on siin praegu tegu. ja praegusel hetkel eel, ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse karistab riike, enamus riike eh, peaksid tegelikult saama pankadelt eh, juurdepääsu investeeringutele eh, ja riike karistatakse selle eest, et nad ei pea kingi, et nad ei pea kinni reeglitest ja nendel ei ole juurdepääsu Ehm, investeeringutele, niimoodi me ei taga Euroopa Liidu stabiilsust. suur tänu ja suur tänu ka selle eest, et ajast pidasite kinni. nüüd proua Matias. Eh, suur tänu. igasugune eh, majanduspaketi hinnang on väga tõsine aga me võime teha kokku, kokku, me võime kokkuvõtteks öelda, et eh, kõik on läbi kukkunud, meil on eh, järjest rohkem majanduste tasakaalustamatust, suureneb eh, tööpuudus, mitte mingisugust konsolideerumist majanduse osas Euroopa Liidus ei ole. kõik on läbi kukkunud, kõik see on mürgine jama. me peame alustama nullist, me peame tagasi minema põhi põhipõhimõtete juurde. Milli-, mis siis on eh, tegelikult meie eesmärk, me tahame eh, praegu kontrollida eh, laene, me tahame kontrollida eelarve puudujääki, kõik on läbi kukkunud, kui me vaatame seda kogu aeg mm kogu aeg eh, meie kulud kasvavad, eh, järjest eh, vähem on meil heaoluühiskonda, nii et, et ühtekokku tegemist on tohutu läbikukkumisega, totaalse läbikukkumisega ja liikmesriigid ole, on alati olnud selle poolt, et me peame investeeringud eh, eh, puudujäägist eh, maha tõmbama ja praegusel hetkel on see kõik hävitatud, sellepärast et investeeringute jaost jaoks ei ole enam mitte ühtegi penni, pole mitte mingisugust paindlikkust ja ma ütlen teile, härra volinik, et te peate eh, hindamise eh, tegema korralikult, mitte panema silmad kinni selle majanduse ja sotsiaalse hävingu eest, mis Euroopat on tabanud. ma palun, eh, härra volinik, visake see jama prügikasti következő hozzászóló urtasun ernest képviselő ja järgmine on härra Urtasu neljaks minutiks, palun. härra volinik, komisjon väidab, et esimesed aastad selles raamistikus on olnud suhteliselt edukad ja et liikmesriigid on eelarvereeglitest kinnipidamisel mänginud rolli eelarvete konsolideerimisel. meie ei ole teiega absoluutselt nõus, on äärmiselt oluline, et komisjon äh, praegu laiendaks oma väga kitsast fookust äh, hoopis teistsugusele perspektiivile täna äh, võlamäärad, nii avaliku sektori kui ka erasektori võlamäärad tuleb saada normaalsele tasandile. Äh, me näeme seda, et see, et ainult sellele on keskendutud, aga on viinud äh, tõsise sotsiaalsete tagajärgedeni. võlamäärad on tegelikult hoopis kasvanud, praegune raamistik on ähm, raamistik, mis iseennast hävitab, reeglid ei täida oma eesmärke, äh, vaid hoopiski viivad Euroopat kolmanda majanduslanguse suunas. meil on äri, eriti vaja praegu tsüklile vastu suunas liikuvat lähenemist. kogemus on näidanud, et äh, reegleid ei ole võimalik praegu niimoodi rakendada, nii nagu nad ette nähtud. Äh, eri, mm, reeglitest kõrvale kaldumine ei ole enam mitte mingisugune erand, vaid reegel ja kahjud on juba praegu tuntav. Äh, volinik, äh, komisjon on ka väga lühinägelik, kui nad ütlevad, et ei ole vaja üle vaadata makromajanduslike tasakaalunihete programmi eriti suure koormaga annavad sellepärast välja siis defitsiidiriigid. meil oleks vaja siiski süstemaatilisemat lähen-, lähenemist. rohelised on seega pettunud selles, et komisjon arvab äh, praeg-, et praegune majandusjuhtimise raamistik on edukas, et ei ole vaja midagi muuta. meie arvame, et äh, kui me tõesti tahame tsüklile vastukäivat lähenemist, siis on meil vaja legitiimset äh, vastust, mis kodifitseeriks äh, kuus paki kui investeeringute paki, mis arvestaks ka keskkonnaga. me arvame, et rekapita- eh, pangandussektori rekapitaliseerimise võlga, võla osas tuleks võtta eriline lähenemine. euroalas on keskmine võlamäär üheksakümmend protsenti SKP-st, kuid üks kolmandik sellest võlast eh, on tulnud sellepärast, et liikmesriigid on käivitanud toetusmeetmed pangandussektori jaoks alates kahe tuhande kaheksandast aastast. see on ebaõiglane ja see ei ole ka eh, ajas kestev ja see tuleb üle vaadata nii kiiresti kui võimalik. seadusandlusesse tuleb sisse kirjutada sellised võtme äh, Äh, sõnad nagu äh, tasakaalu saavutamine, selle kohta ei ole mingisuguseid reegleid, Hispaanias komisjoni öö, äh, äh, tootlikkuse öö, äh, analüüs arvab et, et kakskümmend protsenti peaks see tõusma järgmisel aastal, see ei ole realistlik meie meelest ja sellepärast tuleks öö, kõik terminid uuesti ümber defineerida ja arvest- ja võtta, tuleb arvesse ka laiem taust. nüüd volinik, mis puudutab tulemustabelit makromajanduslike tasakaalunihete osas, härra Moskovitši oma kuulamisel ütles, et sotsiaalsed indikaatorid tulevad seal käiku ja meie oleme sellest väga huvitatud. reeglite rakendamine tuleb tunnistada selles osas näiteks alles hiljuti paluti Hispaanial defitsiit, defitsiiti vähendada nelja miljardi kärpe läbi Hispaania on aga äh, tõsiselt tööpuudusega maadlemas, enamus inimesi on, äh, veerand inimesi on tööta, kas see on tõesti tõsiseltvõetav, et me saame praegu veel kärpida, see on majanduslikult äh, pimesi kombitsemine ja sotsiaalpoliitika mõttes täielik enesetapp. meil on vaja tulla praegusest stagnatsioonist kiiresti välja ja peaasjalikult meetmeid selle jaoks leida. suur tänu. järgmisena saab sõna EFTD fraktsiooni nimel sõna Steven Wolf. suur tänu, proua juhataja, härra Dombrovskis. ma eeldasingi, et teie kõne räägib äh, sellest, kui võrratult äh, ilusti on kuuik ja kaksikpakk Euroopa to-, äh, to, toonud välja majanduslangusest ja te ei to-, valmistanud mulle pettumust sellepärast, et kolleegid, ongi ju jõuluaeg käes ja jõuluajal ikka räägivad lapsevanemad muinasjutte oma lastele selle kohta, kui palju on maailmas head, kuigi nad ise teavad, et maailmas on ka palju halba. ja siin kojas teiegi rääkisite meile siin jõulumuinasjuttu sest et kui te oleksite tegelikult ära kuulanud kolleegid siin kojas, siis te oleksite aru saanud, et kuuspaki peamine eesmärk on kontroll, eelarvete kontrollimine äh,, Eh, riikide kulutuste kontrollimine, rahvaste kontrollimine, nende tele-, eh, demokraatlikult valitud valitsuste kontrollimine. Eh, stabiilsus, kasvule ei ja ainult vaesus. ja jõuluajal see kontroll ja jõulu öö, moraal peaks teile näitama, miks see asi on nihkes. miljonid inimesed räägivad oma lastele, et jõuluvana tuleb kinke jagama eelmisel aastal, kui eh, Euroopa Liit oleks saanud ka jõuluvana kontrollida, oleks asjad läinud teistmoodi. täna oleks siis välja näinud see asi niimoodi, et jõuluvanale ei tohikski eh, korraga sõita rohkem kui neli koma viis tundi järjest, ilma et ta peaks puhkama vahepeal kui ta järgiks Euroopa direktiive. isegi Rudolf eh, jõuluvana põhjapõder peaks ka tahomeetri endale peale saama, kindlasti peaks tal olema muidugi tagumiku peal ka Euroopa Liidu märgistus ja tegelikult looma heaolu direktiivi arvestades ta üldse ei saakski põhjapõdraga sõita ja äh, kutsutakse üles siin kolleege, et äh, loodaks intergrupp põhjapõtrade kaitseks ja küsitakse äh, siis meie kontrollikoja poolt, et kas jõuluvana kõiki reegleid ikka jälgis ja niimoodi lämmatakse Euroopa Liit jõuluvana ja niimoodi lämmatate te praegu paljude Euroopa perede ja nende laste tulevikku, aitäh! a független képviselők közül Monó képviselő úrnak adom meg a szót. jah, ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta härra Mono. suur tänu, proua juhataja, härra volinik, pärast seda, kui Euroopa Liit äh, need majanduse juhtimise paketid on ellu viinud, kuidas siis on teil läinud nende pakettidega? Prantsuse patrioodid on teiega täiesti nõus, et äh, see on täiesti läbi kukkunud, mis puudutab avalikkuse raha privatiseerimist hargmaiste ettevõtete poolt, see on krooniline poliitika, mis Äh, äh, vaesustab meie tulevased põlvkonnad, kes satuvad järjest rohkem võlgadesse, vähem avalikke teenuseid, vähem suveräänsust, vähem sotsiaalset kaitset. Ähm, te näete, milline on see poliitiline ja sotsiaalne tragöödia, mille te tõite kaasa Kreekas ja mujal oma Äh, programmidega. loomulikult kõik riigid peavad oma eelarvet saama kontrolli alla, kuid majanduspoliitikad ei saa keskenduda ainult halbade, peaksid keskenduma halbadele kuludele. rändepoliitika kulud, euroga seonduvad kulud, äh, neli aastat on äh, maksnud Euroopa selle eest, Prantsusmaa selle eest miljardeid suveräänsetel riikidel on vaja siseriiklikke instrumente nad peavad kaitsma oma raha oma eelarvet oma panku ja oma riiklikke prioriteete mida teie euroopa föderaalne ühendus on meie käest konfiskeerinud teil on euroopa riigid leiaksid patriootliku majanduspoliitika läbi uuesti äh, majanduskasvu alged ühendkuningriigil ei ole vaja kuus ja kaks pakki selleks et nende võlamäärad oleksid väiksemad kui prantsusmaal ja et majanduskasv on kõrgem kui kolm protsenti. Juncker äh, äh, tahab äh, ülemäärast eelarve puudujäägi kontrolli alla saada teistes riikides. küsige härra Artüült, mis ta arvab sellest kõigest, millised on äh, defitsiidimäärad praegu Euroopas? köszönöm képviselő úr ezzel a vezérszónoki körnek a végére ért. suur tänu nii nüüd on meil sõna saamas enda nimel esinejad. kõigepealt äh, De Lange. suur tänu. ma tänan ka komisjoni asepresidenti äh, selle ettekande eest, mida ta täna hommikul pidas. dokument, mida me äh, arutame, on väga lühikene ja seda on ka keske tänu sellele kritiseerida. asi on selge, isegi kui kuusik ja kaks eh, paki reeglid töötavad, siis eh, minu arvamus on selline, et see seadusandlus tekkis siis, kui euroasjad olid väga halvasti ja me eh, peame õnnitlema iseennast, et me tol ajal niisugused sammud astusime, et meil oli julgus selleks alguses oli meil tegemist makromajandusliku tasakaalu nihketega ja kui meil ei oleks seda olnud, siis võib-olla ei oleks olukord läinud nii hulluks, nagu me praegustes mõnes euroriigis eh, näeme. nüüd asja üks külg on see, et see tekst, mis meieni jõudis, oli selge, seda on kerge arutada, aga nüüd vaatame ka asja teist külge, mis siis praktikas juhtus. E, aga e, e, tegelikult need süsteemid, mis püsti pandi, mida me praegu vaatame, kui me vaatame praegust olukorda, siis me püüame eh, luua Euroopale eh, tugeva aluse. aga küsimus on selles, kas komisjon suudab neid reegleid ka eh, ellu rakendada kõikides riikides, mis eelmise mandaadi ajal vastu võeti ja meid tegelikult, meie üle otsustatakse selle üle, kas me viime seda ellu või mitte. jah proua De Lange, kas olete nõus sinise kaardi küsimusele vastama? palun, härra Kristo Konnos. Äh, kaks Rahvapartei nimel kõnelejat nimetasid seda, et tuleb äh, kinni pidada sellest, mida on kokku lepitud, majandusjuhtimise reegleid tuleb järgida ja paistab, et Euroopa õigus äh, läheb kaugemale sellest, kui on eh, põhiõigused, kui on üldse majanduse juhtimise reeglid. majanduse ja praegusel hetkel meil eh, ei ole mitte võlg kontrolli alla saadud, vaid tõlg on, eh, võlg on kasvanud. küsimus on selles, kas me võime ohverdada finantskonsolideerimise nimel sotsiaalsed õigused see ei ole küsimus, vaid pigem selgitus. kui te mind ei usu, siis ma viitaks Euroopa Keskpanga presidendile Draghile. tema ütles, et kui tahetakse kuuluda euroalasse, siis tuleb selleks leping sõlmida me ei pea, ei ole siin mingisuguse numbrite fetišistid, me ei ole üldse õelad, vaid tähtis on, et meil oleksid eeskirjad äh, euroalale ja majandusele. kui tahetakse euroalasse kuulduda, siis peab ka lepingutest kinni pidama, niisama lihtne see ongi. aga loomulikult peab mõtlema ka tagajärgede peale. aga reeglitest peab kinni pidama. ma tänan. nüüd proua Ferreira. Äh, Não, o ajustamento europeu não funcionou. suur tänu. E, Euroopa e, majanduse korraldamine ei töötanud. Euroopa kriis on väga e, teistsuguse iseloomuga kui see, mis mujal on toimunud. meil on väga palju töötuid, meie majandus on stagna-, stagneerunud poliitiliselt Eh, me tegelikult vaatame kuristikku. rääkides monetaarpoliitikast, siis see on takerdunud, asjad ei tööta ja majandus on eh, väga halvas olukorras. ja kogu poliitika, mis on välja pakutud, ei toimu. Eh, kärped ei toimu. meil peab olema neutraalne monetaarpoliitika. mis siis, eh, kuhu on jäänud eh, komisjoni poolt eh, lubatud antitsüklilised poliitikad? Juncker, Junckeri poolt välja pakutud ei ole stiimul. vaatame kuuspaki, mida siin räägitakse? räägitakse räägitakse sellest, et vaja on täita kolme tingimust, aga mis siis saab, kui on välisšokid, millega tuleb võidelda? kus on meie konkurentsivõime? aga tegelikud reformid eh, on need, millele me peame mõtlema, mitte lühiajalistele kärbetele. Eh, komisjon räägib ainult kohanemisest ja ainult see on poliitika, mida välja pakutakse. meie peame muutma kogu selle teema arutelu. meil ei tohi olla tasakaalustamatut, tasakaalustamatut finantsmaastikku ja kõik näitab, viitab sellele, et kogu see süsteem ei tööta, meil valik peab olema teine. suur tänu, härra Sander. Eh, eh, eh, ma tänan, proua istungi juhataja. ei ole sugugi lihtne saneerida eelarveid. Belgias on meil nüüd ametis valitsus, kus esimest korda kahekümne viie aasta jooksul üritab saneerida eelarvet ja uute retseptide abil tegemist on valitsusega, kes tahab saneerida eelarvet ilma makse tõstmata, aga väga keeruline on struktuurireforme seejuures läbi viia, majanduskasv tagada ja uusi töökohti luua. meil näeme, et on tugev vastuseis, Belgias me näeme, streigid toimuvad, aga on vaja usaldust, sest us ilma usalduseta sotsiaalse rahuta investeeringuid ei toime ja ilma investeeringuta töökohti juurde ei saa luua ja majanduskasvu tagada, aga meie, nii saab juhtuda ainult sellisel juhul, kui me oma kursile kindlaks jääme. E, e, kolmesaja miljardilise eurone investeerimisplaan kõlab hästi, aga me võime sama hästi selle raha ka prügikasti visata, kui meil samal ajal reformid ei toimu. Euroopa Komisjon minu arvates on liiga positiivne olnud, kui ta hindas kaks paki ja kuus paki tulemusi puudujääk on küll kahanenud, aga nagu kolleeg Lüke ütles, võlad on samas kasvanud ja uusi võlgasid on tehtud ja sellele me ei saa tugineda ja eeskirjade nõrgendamine eh, on midagi, mida me ei saa endale lubada, meil on vaja oma kursist kinni hoida ja see on eeltingimus, et tagada tulevik meie lastele. ma tänan. ja nüüd härra Toirer üheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks. suur tänu, äh, proua istungi juhataja, lugupeetud kolleegid, liikmesriikide äh, võlakoorem on liiga suur euroalal, ta oli suur juba enne finants- ja majanduskriisi ja on praegu ka väga-väga suur ja on koomiline, et siin äh, kojas mõned nõuavad, et on vaja uut võlga võtta selleks, et vanade võlgade vastu võidelda. see ei ole õige tee, meil on vaja sellest võlgade lõksust välja pääseda ja ainult struktuurireformidega saame me seda teha. ja meil on vaja ka institutsioone, kes meie ühise huvi tagavad ja meil on kuus pakkumist pakk ja kaks pakk eh, selleks, et tugevdada stabiilsuse ja kasvupakti nõuetest kinnipidamist ja eh, paraku Saksamaa ja Prantsusmaa Äh, ei ole nendest nõuetest kinni pidanud. tähtis on nüüd, et reeglid tõesti ellu viidaks ja volinik Dombrovski, me loodame teie peale. Lätis te ju tõestasite, kuidas struktuurireformide kaudu saab naasta riik kasvukursile. Kreeka, Iirimaa, Portugal ja Hispaania on kõvasti vaeva näinud ja tõesti on vööd pingutanud rahvas ja nüüd on näha juba tunneli valg lõpus valgust ja majanduskasv on taastunud, nüüd on otsustav küsimus, et mida Itaalia ja Prantsusmaa ette võtavad ja siin peab komisjon hea seisma selle eest, et ka suurtele riikidele reeglid kohalduvad ja mitte ainult pisikestele ja et neid reegleid ühiselt kohaldataks ja me nõuame seda ja me ootame volinik, et te tõesti selle ka komisjoniga tagate. Eh, suur tänu, härra Toirer kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? Äh, suur tänu, kas te olete minuga nõus, et kui räägitakse kuuspakist, äh, siis tegelikult räägitakse Cristiano Ronaldo ilusast pesulaua kõhust äh, meie Euroopa kuuspakk kõht on nagu selline rasvas, lodev, mõttetu asi, tavaliselt see, mida mina näen peeglist hommikuti. nii et ma ei ole sugugi, kas ei ole hinnang selle kohta, et kui hea tervise juures tegelikult Euroopa on? see on üks huvitav küsimus, palun härra Toet. jah, kuuspakk kas teie kirjeldus selle kohta on õige või mitte, aga minu jaoks eh, Euroopa Liit on midagi, mida me peame eh, ise uskuma. kui me räägime inimestega Indias või eh, Vahemere, Aasia piirkonnas, siis öeldakse, et teil seal Euroopas on suurepärased ülikoolid, suurepärane infrastruktuur, mm, tervishoiusüsteem. kui teie ei suuda nüüd tagada majanduse kasvu, siis ma ei tea ja ja meil on vaja tehnoloogiat, innovatsiooni, kasvu ja siis ma usun, on meie äh, kuus pakka suurepärases füüsilises sportlikus vormis. jah, ma muidugi mõistan, et see on tähtis küsimus. ja ma saan aru, et te tahate kõik sõna võtta, aga see arutelu on meil pikk ja sellepärast ma saan lubada ainult ühe sinise kaardi küsimuse ja need, kes hiljem küsisid eh, ja tahavad ka eh, vastust saada, paraku ma ei saa teie küsimust vastu võtta ja nüüd järgmine, härra Viigas. meie jaoks on eh, majandusjuhtimine kuus paki ja kaks paki alusel veel üks mehhanism, eh, mis on eh, selleks välja mõeldud, et hargmaiste ettevõtete iket liikmesriikidele peale suruda. see näitab, et Euroopa integratsioon ei toimu, ei toimi et kõik kärpemeetmed täidavad ühte eesmärki. see tähendab ainult tööjõu ekspluateerimist. kuidas te selgitate, härra volinik, et kakskümmend kaks liikmesriiki on reegleid rikkunud, neid reegleid rikkunud, mis on täiesti ebaadekvaatsed kuidas on edasi liigutud eh, võlgade ja eelarve puudujäägiga? kuidas te selgitate seda, et mitte euroriigid on eh, tunduvalt paremini hakkama saanud kui euroala riigid? härra Kiigolt, palun. härra komissar härra volinik, te olete jah, läbivaatamise käivitanud et, ja öelnud, et on vaja eeskirju reformida. tollal oli see juba väga palju vaidlusi tekitatav pakett, aga teie kontroll nüüd tõesti maalib selle olukorra väga pastelsete värvides ja öö, näib, et et eh, te siiski eh, ei taga piisavat läbipaistvust eh, ja ka selles, kuidas neid eeskirju ellu on rakendatud. kui me vaatame euroala riikide struktuurilist puudujääki, kas see ikka vähenes nii, nagu me kokku leppisime, kaheksateistkümnest riigist neliteist ei ole suutnud täita oma saneerimise eesmärke, näeme me. aga mõned kolleegid siin ütlevad, et probleeme ei ole, on vaja lihtsalt regle-, reegleid korralikult ellu rakendada, aga äh, äh, endiselt oleme, aga kui seda teha, siis äh, ütlevad teised, satume me hoopis majanduslangusesse. kas teie ütlete, et eeskirjad on suurepärased, teised jälle ütlevad, et on vaja lihtsalt need keerulised reeglid lihtsamaks muuta aga paraku on need eeskirjad tsükliga samas suunas kulgevad. nii et vastus on järgmine, rangem stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimine on meie ühine majanduspoliitika, tuleb lõpp teha maksude konkurentsini, meil on vaja ühtset fiskaalpoliitikat ja need riigid, kes on fiskaalselt tugevamad, investeerivad rohkem, et teistel oleks siis ruumi rohkem oma eelarvet saneerida, aga mida teeb nõukogu? nõukogu ei vii ellu sellist ühist majanduspoliitikat ja Draghi Euroopa Keskpangas üritab edasiste meetmetega stabiil-, stabiliseerida euroala, aga teie, härra volinik, ei saa asju nii lihtsalt muuta, eh, lihtsalt investeerimis paketiga. tähtis on, et see läheks õiges suunas, aga kui te probleeme õigete nimedega ei nimeta ja vastutust sinna ei nihuta, kus ta tegelikult kuulub, nimelt nõukogule, siis meil ei õnnestu ühist majanduspoliitikat Euroopas ellu viia, mida euro niivõrd vajab. Eh, sinise kaardi küsimus. Eh, härra Kiigolt, palun, härra Lukka härra Lükke, te ütlesite, et lihtsad reeglid on tsükliga samas suunas kulgevad. kui meil on tasakaalus eelarvega riige e, ja kus on selge, et reeglid e, ja e, riik tohib viieteist protsendi ulas laenu võtta aga mida siis tähendab see tsükliga samas suunas kulgemine, fiskaalpoliitika ajamine selles suunas? häda on selles, et euroala riigid on alati sellest kolme protsendi riik, reeglist küll kinni peetud või seda ületanud, aga probleem on selles, et võlgade, võlad ei ole vähenenud ja nüüd need reeglid kolm protsenti ja kuuskümmend protsenti on lihtsad ja primitiivsed, heas faasis nad ei pannud täiendavaid kohustusi. nii et teie seisukoht on liiga lihtne olnud ja äh, koondab tähelepanu ainult halvale ja see on liiga ühekülgne. ma tänan härra Kiigolt nüüd härra Marko Vali kaks minutit. suur tänu, härra, proua juhataja, austatud härra volinik, äh, härra volinik, härra volinik, ma istun siin teie selja taga, härra volinik, aitäh ma räägin kahekümne ühe protsendi itaallaste nimel, kes eelmine kord Euroopa valimistel osalesid. Need inimesed on praegu maksude ja reeglite rõhumise all ja ütlesid nendel valimistel, et nendel on kõrini stabiilsuspakettidest ja eelarvepiirangutest ja nendel on kõrini Euroopa Komisjonis, kes viib läbi finantsturgude huvides poliitikat, mitte Euroopa kodanike huvides ja sellepärast ma arvan, et äh, vaata, vaadake tõele näkku, pangad tegelevad spekulatsioonidega, aga andke andeks, meie oleme need inimesed, kes peaksid äh, reegleid äh, siin maailmas looma, mitte teie nendega ühes kampas Euroopa kodanikud, neil on kõrini sellest, et nad peavad spekulantide arved kinni maksma me ju näeme seda, et võla vähendamise sammud on seni viinud ainult äh, võla suurenemiseni ja inimesed äh, jäävad ilma tööta. see abstraktne äh, kontseptsioon, turg, sellest on ka inimestel kõrini, nad ei usu enam poliitikasse, inimesed ei lähe ka enam valimiskasside juurde stabiilsus ja kasvupakk, kuuspakk ja kakspakk, ja fiskaalpakett, fiskaalleping, need tuleb puruks rebida. Te peate tõestama seda, et äh, teil on nii intellektuaalne kui ka moraalne võimekus Euroopa kodanike nimel tegutseda ja pärast LuxLeaksi skandaali ma küll ei usu sellesse enam. me lihtsalt äh, nõtkume finantsturgude diktaatorluse all Äh, vaadakem tõele näkku, see ühisvaluuta, selleni me jõudsime ainult äh, kahtlaste statistiliste näitajate alusel pangad on need, kes äh, loomulikult ainult rasva koguvad. härra volinik, vaadake mulle otsa, kui ma räägin teile sellest, et rahvas ei taha olla tehnokraatia, pankade ja võlgade ori. suur tänu väga karmid sõnad. jah, väga karmid sõnad. paluks mõelge järele. jah. järgmisena saab sõna härra Zeljanopoulos, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja kasumid äh, vähestele inimestele pidevalt süveneb tööpuudus ja me kasutame äh, majanduse juhtimise pakette ainult nende probleemide süvendamiseks. meil ei ole vaja selliseid pakette. meil on, meil on vaja Euroopa on ainult huvitatud paindlikutest töökohtadest, kus saab vähe palka maksta ja öö, see viib te,, teil on vaja tulu ainult, sellepärast et ilma tuluta ei ole võimalik konkurentsivõime. Teie see niinimetatud äh, majanduse juhtimise pakett äh,, need ebapopulaarsed meetmed, millega selle, mis te, mida te sellega ellu viite äh,, järelvaatavad meetmed, sellega ainult ähm, surute nurka rahvaid ei olegi võimalik üldse sellises olukorras, kus köis on ümber kaela kogu aeg riikidel majanduskasvule mõelda. kriis on teie süsteemi äh, kõige suurem ähm, hüve, see ainult selle äh, alusel te üldse tegutsete. Need inimesed, kes ütlevad, et tapamajast on võimalik hoida veel eemal ennast, need valetavad. Euroopa rahvastele tuleb anda tagasi võim. Te ei pea ootama rahvas äh, peab nüüd regu-, äh, reageerima, peab jõudma, me peame jõudma selleni, et lõpuks ometi tuleks rahv-, äh, võim rahvale tagasi. suur tänu, härra Lamas Suur, palun. suur tänu, proua juhataja Teie sõnad äh, kinnitavad, äh, härra volinik, seda, et probleemiks ei ole reeglite läbivaatamine, mis toodi sisse kriisi kõige raskemal hetkel, selleks et saneerida Euroopa Liidu majandusi ja rahapoliitikat, vaid kõige olulisem on see, et neid reegleid ka rakendataks ja et neid rakendataks äh, nii äh, nende reeglite kirjatähe ja vaimu mõttes, see on osa meie usaldusväärsusest, sellest sõltub Euroopa Liidu usaldusväärsus, eriti euroala äh, majanduse juhtimine, kes on endale seadnud selles valdkonnas veelgi suurimaid ambitsioone selle niinimetatud fiskaallepingu läbi ja ära volinik, sellega on kaalul ka uue komisjoni usaldusväärsus. meie kolleegid Rahvapartei ja härra Toirer, teil oli õigus, mina tahaksin ka hoiatada. Neid reegleid tuleb ühtselt rakendada kõikides liikmesriikides, mis iganes on nende suurus. sellepärast, et kui tuleks vastu võtta uus seadusandlus, me võtsime, siis tuleb neid ka rakendada. kuus ja kaks pakk võeti vastu sellepärast, et vanu reegleid ei rakendatud. kahe tuhande kolmandal aastal majanduse kõiges, kaks kõige suuremat mootorit, Prantsusmaa ja Saksamaa, äh, läksid rööbastelt välja ühel ajal ilma suuremate raskusteta õnnestus neil läbi suruda reeglite paindlikkus ja tõlgendus, äh, mis äh, tegelikult tähendas seda, et need reeglid olid täiesti tühjad. ja tulemuseks oli see, et Euroopa Liit ei saanud tegutseda äh, selle põhimõtte alusel, et äh, ei ole riike, mis on liiga suured äh, et need, et neid on võimalik sanktsioneerida. seda ei tehtud tollal vaadata seda, mis on toimunud Kreekas ja Portugalis, seal ollakse väga karmid, aga samas komisjon väriseb äh, selliste reeglite, selliste riikide ees nagu Hispaania. kui kõikides riikides ühtemoodi reegleid ei rakendata, siis kogu see süsteem variseb kokku. on väga oluline, et äh, reitinguagentuurid äh, ei oleks enam need, kes otsustavad poliitikute asemel, milline on meie riikide saatus, sellele tuleb teha lõpp. suur tänu, härra Lamassuur! Teile on äh, esitatud äh, sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama? Äh, nii et palun. mis? härra Rope? suur tänu, proua juhataja. on riike, kus asjad on küll teisiti, aga mina esitaksin teile konkreetse küsimuse. kas meil peaks olema põhimõte, mille kohaselt meil on võimalik kaitsta oma rat-, rahvast sotsiaalse süsteemi laiali lammutamise eest, kas me ei peaks uute reeglite rakendamisele asemel hoopis rääkima sellistest asjadest nagu maksupoliitika paikasaamine ja nii edasi? härra Lamas, suur, suur tänu, te räägite tegelikult asjast, mis on juba lahendatud. üks riik on riike, kes on elanud aastaid äh, rohkem, kui nad tegelikult endale lubada saaksid ja seda võla alusel ja sellised riigid peaksid kõigepealt oma rahva majand-, rahva raha, vabandust, rahapoliitika saama paika, riikliku rahapoliitika kõigepealt oma eelarve saneerima ja alles siis, kui jõukust hakatakse uuesti äh, kasvatama, on võimalik seda hakata ka ümber jaotama. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Rodriguez. palun. proua Rodriguez, jah, härra asepresident, need uued majanduse juhtimise paketid on mõningad probleemid küll lahendanud, aga tekitanud ka uusi probleeme. Euroopa on äh, stagnatsiooni lõksus, tööpuudus on kõrgel, võlamäärad on kõrgel, deflatsiooni oht on suur ja teiseks, Euroopa on lõhestunud, lõhestunud äh, sellepärast, et majanduslikud ja sotsiaalsed äh, erisused on äh, väga suureks paisunud ja nüüd on kujunemas välja ka juba sellest poliitilised lõhed komisjon viimases kasvuanalüüsis sellele küll osaliselt viitas, kuid nüüd peaks komisjon hakkama nende probleemide lahendamisega tegelema ja peaks oma majandusjuhtimise raamistikud kohandama sellele analüüsile ja ma arvan, kõigepealt äh, on vaja investeeringutel liikumisruumi stabiilsuse kasvupaktiga luua ja teiseks tuleb tagada see, et liikmesriikide panus sellesse uude investeeringute fondi, siis strateegiliste investeeringute fondi, peaksid olema neutraliseeritud äh, kasvupakti läbi ja teiseks, meil on vaja tasakaalustatud äh, makromajanduslikku järelevalvesüsteemi, mis ei keskendu mitte ainult majandusprobleemidele, vaid ka sotsiaalsetele probleemidele. ja lõpetuseks, härra asepresident, ausalt öeldes ma ei usu, et on olemas äh, tõeline lahendus äh, praeguste lõhede ületamiseks üle euroalas seda seni kuni me ei suuda ellu rakendada äh, majandus- ja rahandusliidu agendat. kui me ei suuda äh, ellu kutsuda pangaliitu ja kui me ei suuda euroalas eelarveid kontrolli alla saada, nii et äh, see on üks teie peamistest ülesannetest, härra asepresident. proua Rodriguez Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus äh, härra Coburni küsimusele vastama? proua Rodriguez on nõus. mikrofon, palun. suur tänu, kas äh, auväärne saadik ei ole minuga mitte nõus, et Euroopa rahvad, kes on äh, euroalast väljas, tulevad praegu üsna hästi toime, aga need, kes on euroala liikmesriigid, ei saa nagu väga hästi hakkama Euroopa on poli-, eh, euro on poliitiline valuuta, mille lõi komisjon iseenese huvideks, poliitilisteks huvideks ja nii kaua, kuni Euroopa eurot ei visataks ren-, ei visata rentslisse, ei olegi Lõuna-Euroopas võimalik midagi päästa ja komisjon peab seda viga tunnistama ja loobuma eurost, viskama selle minema sellepärast et proua Rodriguez sõnavõtt ju sellele viitas, et selles see probleem ongi. palun härra Carbon, äh, ma tõesti arvan, et probleem kui selline on, aga probleem ei ole euros. euro võib olla ka Euroopa liikmesriikide jaoks suureks kasuks. asi on majandus- ja rahaliidu praeguses ülesehituses, see on tasakaalust väljas see on ka selgelt välja tulnud, et seda tasakaalu ei ole ja sellepärast tulebki pangaliit äh, realiseerida selleks, et kujuneks välja äh, ülejäägi ja äh, defitsiidiriikide jaoks ühtne kava, mil, mis on suunatud majanduskasvule ja et ka eelarvevõimekus tuleks liidu juurde. ma tänan nüüd härra Fox, poolteist minutit. ma tänan igat arutelu majanduse juhtumis, juhtimise kohta muudab mind üha, üha tänulikumaks, et Ühendkuningriik ei ole euroala osa. minu jaoks on absoluutselt ebademokraatlik see, kui komisjon räägib liikmesriikidele, mida nad peavad maksustama ja kuidas kulutama. aga just nii juhtub, kui te ühinete ühise valuutaga. ja on üha selgem ka see, et euro ühisvaluuta ei toimi ja seda väga mitmesuguste majanduse tingimustes miljonid noored kõikjal Euroopa Liidus on ka ilma tööta. noorte tööpuudus on nelikümmend protsenti Itaalias, viiskümmend viis protsenti Hispaanias ja viiskümmend kaheksa protsenti Kreekas. see on tragöödia miljonitele perekondadele. stabiilsuse ja kasvu pakt on jah õigus selleks, et euroala riikides laenusid ja kulutusi kontrollida, aga sellega peab kaasas käima korralik rahanduspoliitika ja see ei ole võimalik Euroopa Keskpangal saavutada. ükskõik, mida komisjon ütleb majanduse juhtimise kohta, ta ei tunnista seda põhipuudust, mis on euro ülesehituses ühtne intressimäär ei ole kunagi asjakohane kõikidele euroala liikmetele ja härra Dombrovskis, kui teie tahate tahate, et euroala õlmitseks, siis peab komisjon mm, fiskaalülekandmiste eh, teema käsitleda võtta, ei saa fikseerida intressimäärasid ja vahetuskursse kõikidele eh, euroala liikmetele ja siis Kreekale, Itaaliale öelda, milliseid makse võtta ja mida kulutada, ilma et üle kantaks raha ra rikastelt euroala liikmetelt vaestele, aga sellega te kardate tegeleda.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 Te räägite rahaliidust ja sellest, et see tuleks heita kõrvale, aga samas te olete Euroopa Liidus liige. milline on siis see lahendus, te kritiseerite, mitte mingisugust lahendust ei ole, teie fraktsioon ainult kritiseerib ja kritiseerib, te olete ju ometigi Euroopa Liidus, meil on vaja ka ju rahapoliitikat, noh pakkuge välja siis mõni lahendus. Well, I think that ma arvan, et rahaliit vahet väikese liikmesriikide arvu vahel, kellel on omavahel lähenenud majandused, näiteks Saksamaa, Holland, Austria, Soome saanuks olla edukas, aga probleem on selles, et euro käivitati poliitilise projektina ja mitte majandusliku projektina. et asi toimiks, selleks on vaja organiseeritult lasta nendel liikmesriikidel, kes ei suuda Saksa margaga nagu Küpros ja Kreeka sammu pidada, lasta neil organiseeritult neid minema või rikkad riigid peavad maksma tohutuid rahasummasid, nii nagu juhtus USA-s, see on kas üks või teine. härra Dombrovskis ei taha neid kahte lahendusi, kahte lahendust käsitleda. Äh, aitäh, härra Fox. ja nüüd saab sõna härra Tremosa, poolteist minutit. Dear... lugupeetud kolleegid, volinik, mulle, ma arvan, et on eh, liiga vara otsustada, kas eh, kuus ja kaks pakk töötab mõned aastad tagasi, kui me pidasime läbirääkimisi eh, kahe, kaks paki osas, eh, eh, oli, sai see selgeks. minu jaoks on väga oluline see, kuidas me avaliku sektori võlaga hakkama saame ja mulle tundub, et me saame sellega hakkama kui me räägime Euroopa majandusjuhtimise läbivaatamisest, siis me peame mõtlema ka eh, kohalikele eh, ja piirkondlikele valitsustele, eh, mida nemad saavad teha, sest et nemad on suur osa valitsuse kuludest. ei tohi olla Eh, diskrimineerimist eri, erinevate valitsuse osade vahele, see on väga oluline, eriti eh, siis, kui ehm, eh, just sotsiaalkulud jaotatakse või kantakse kohalikul tasemel, aga makse kogutakse eh, tsentraalselt. me peaksime tegelikult vaatama USA poole, kuidas USA föderaalriigina üles ehitati, kuidas seal tekkis eh, eh, majandusliit ja mina räägin ja mina mõtlen selle peale, et just niisugust mudelit me peame kasutama oma tuleviku raamistikus. suur tänu, härra Tremosa ja nüüd saab sõna proua Lopez Bermejo comisión se apresuró a culpar de ella a la falta de rigor en el cumplimiento komisjon eh, süüdistab liikmesriike selle eest, et reegleid piisava järjekindlusega ellu ei rakendata. aga eh, ja räägitakse sellest, et need, kes reegleid järgivad, et nendel on madal võlatase, aga Hispaania tänu nendele poliitikatele äh, on väga halvas olukorras, eh, tal on üldse teine, suuruselt teine sisevõlg terves maailmas. töölised eh, Euroopa Liidus ei taha enam rohkem reforme, nad tahavad eh, suuremat sotsiaalset kaitset kõik see, mis on toimunud, on viinud eh, eh, probleemideni Euroopas. Eh, Euroopa mõeldakse rohkem turgudele kui demokraatiale. ma tänan Philipp Lamberts kaks ja pool minutit. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik ma tahaksin kõigepealt öelda, et rohelised on täiesti veendunud, et kahekümne esimese sajandi probleemidele vastamiseks äh, peavad eurooplased äh, püksirihma äh, tõmbama koomale ja see puudutab ka ühendust, me peame kaitsma oma ühisvaluutat ja need vahendid, mis meil selle jaoks täna on, selleks, et tagada ühtekuuluvus Majandus- ja Rahaliidus, tuleb küsida, et kas nad on äh, kohased ja kas neid kasutatakse õigesti. kõigepealt, mis puudutab äh, meie vahendite iseloomu, siis äh, loomulikult on kõige olulisem eelarvete kontrolli all hoidmine ja seega peame me teatavat eelarvedistsipliini all, alal hoidma, aga ilma Äh, fiskaalse konvergentsita ei ole see võimalik, see viib meid kogu aeg avaliku sektori rolli vähendamisele ühiskonnas ja see ei ole õige lahendus meie meelest. ja seega peab käima kaasas eelarvedistsipliiniga ka fiskaalne konvergents ja tuleb ka piiravad reeglid eh, keskkonna ja sotsiaalpoliitika osas paika saada, saama. sellepärast, et kui te suudate eelarve küll tasakaalu saada, aga suudate samas ka keskkonna jalajälge vähendada ja vaesust vähendada, siis eh, annab see hoopis teise hoo majanduspoliitikatele kui see, mis on praegu, nii et kolm korda distsipliini, sotsiaalne eelarve ja keskkonnadistsipliin. praegu kasutatakse Äh, neid kärpekavasid läbi äh, struktuurireformide läbiviimiseks, mille peamine eesmärk on riigi rolli vähendamine, nii nagu ma ütlesin, ja teiseks ka öö, äh, otsene tööjõukulude vähendamine ja seega tööjõud satub omavahel konkurentsi. meie arvame, et Euroopa poolaasta menetlust tuleks kasutada ära rohkem liikmesriikide vahel koostöö hoogustamiseks, sellepärast et konvergents keskkonna, sotsiaal- ja demokraatia normide osas oleks konkurents parema osas, mitte kõige vähema osas. vot see annaks Euroopa Euroopa Liidule väga hea aluse, praegused vahendid ei ole päris kohased ja, ja neid kasutatakse lihtsalt valesti. suur tänu, härra Lomberts äh,, härra O'Flynn. Uh, thank you, uh, Madam President. Uh, suur tänu, proua juhataja majanduskoordineerimise uh, reeglite paikapanemine Euroopas on jällegi üks samm selleks, et päist päästa valuutat, äh, mis midagi ei too. ja struktuurireformid tähendavad tegelikult palkade kärpimist ja tööpuudust. Äh, Kreekast ei saa kunagi Saksamaad, Itaaliast ei saa kunagi Hollandit Nero äh, kurikuulsalt vaatas pealt, kuidas Rooma põles, Rooma täna ei ole aga leekides ja seda ainult Itaalia rahva stoilisusele tänu aga valuuta, mis lihtsalt ei toimi, paneb surve alla terve sotsiaalse süsteemi terves Lõuna-Euroopas ja mitte ainult Itaalias. meie rahva andekus on meie kõige suurem ressurss ja seega on tööpuudus kõige suurem raiskamine ja seega valuuta, mis, millest ei ole mingit kasu, viib inimesteni, kellel ei ole tööd. väga paljud siin kojas, kes kuuluvad äh, gruppidesse ja institutsioonidesse, kes äh, määrivad jätkuvalt äh, mett moka peale sellele valuutale, teavad tegelikult südamepõhjas, et ma räägin täna siin tõtt. on aeg, et te võtaksite sõna võtaksite sõna rahva huvides, mitte selle suure ja läbikukkunud Euroopa kasvava integreerituse Äh, ideoloogia pärast inimesed, kes te olete haritud, te ju teate, et see on nii, te olete liiga kal-, kaua olnud vaiki, olge nüüd vaprad ja öelge see välja. härra Uflin, esitatud on sinine kaart teile, härra Lambert nimelt ja härra O'Flynn on nõus vastama. härra O'Flynn, ma olen teiega nõus ja paljude teistega, kes ütlevad, et praegune status quo on majanduslikult äh, mitte järjepidev see, et meil on ühisvaluuta, aga ilma ühtse sotsiaalse keskkonna ja eelarvepoliitikata lihtsalt äh, ei ole toimimisvõimeline. aga on kaks võimalust nüüd äh, selleks, et probleem lahendada, kas me astume sammu tagasi ja lammutame äh, meie majandus- ja rahaliidu laiali ja tekivad rahvusriigid, nii nagu teie pakute jälle uuesti, või teisalt läheme ka sotsiaalse ja eelarve pool suurema integratsioonini, mis on meie meelest õige samm, mis te arvate sellest, härra Uflin? Te räägite tegelikult tõtt, jah, ongi kaks valikuvarianti, üks või teine, aga ma viitaksin sellele, et meil ei ole praegu piisavalt so sotsiaalsolidaarsust liikmesriikide vahel. ma mäletan, kui Saksamaa taasühendati ja Saksa rahvas küll natukene kaebles, sellepärast et see on kallis, see riigi taasühendamine, aga kuivõrd nad ühendasid ennast uuesti sakslastega, siis nad olid hea meelega valmis selle ära kandma, aga ega sakslased ei kavatse Kreeka rahva eest lõpmatuseni maksta või teiste lõunaeurooplaste eest. kui sotsiaalne solidaarsus solidaarsus oleks olemas, siis oleks teie valikuvariant õige lahendus, aga praegu on pigem äh, minu meelest äh, parem lahendus rahvusriigid uuesti äh, tekitada Euroopa mandril. järgmine on proua Barbara Kapper, poolteist minutit, palun. Okay. ma tänan. volinik Moskovitšile eh, ma juba esitasin küsimuse, kui me arutasime kaks ja kuus pakki majanduskomisjonis, et eh, just eh, maksude küsimus ja selle seos stabiilsuspaktiga ja sanktsioonid, mis on ette nähtud ja sanktsioonide automaatsuse küsimus. nüüd ta mõtles selle peale, ütles, et järgmise aasta märtsini tuleb oodata, et Prantsusmaa, Itaalia ja Belgia, kellel on probleeme konvergentsi kriteeriumidega, et nende jaoks leida lahenduse. minu jaoks on tegemist vastuoluga, see ei ole tõsiseltvõetav ja mis on kasu siis sellest, et meil on keerukad reeglid majanduspoliitika juhtimiseks, meil on stabiilsuspakt ja kaks pakki, ja kuuspakk, mis on kasu nendest reeglitest, kui neist kinni ei peeta ja äh, nende rikkumist ei sanktsioneerita mis siis vahepeal juhtub äh, äh, märtsikuuni äh,? Prantsuse finantsminister ütles, et äh, ta kavatseb kasvupakti äh, vastu võtta, privatiseerib riigi osaluse ettevõttes ja nii edasi, aga see on kõik väga väikesed sammud, see ei too kaasa suurt eh, majanduskasvu. Itaalias on üldstreik järgmisel nädalal eh, majandusreformide vastu ja eelarve vastu, inimesed tulevad tänadele. Eh, nii et kui majanduse juhtimise reeglitest kinni ei peeta, siis ei ole neist mingit kasu ja eriti, kui sanktsioone ei rakendata rikkujatele. suur tänu nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Salva. Eh, proua juhataja, daamid ja härrad, täna me arutame siin kuus ja kaks pakki. mulle tundub, et tulemused on positiivsed ja seda on täiesti selgelt, nii kui me vaatame Eurotsooni riike siis on tehtud väga olulisi samme edasi fiskaalkonsolideerumise osas enamus riikides on hakatud rakendama olulisi reformiprotsesse ja täiesti selgelt on näha, et need riigid, kellel on eh, kõige ambitsioonikamad konsolideerumisplaanid, need on ka kõige rohkem kasvanud. Need riigid on loonud kõige rohkem töökohti, aga sellest ei piisa, me peame eh, edasi liikuma, me peame olema karmimad nende riikide vastu, kes reegleid rikuvad, sellepärast et need reeglite rikkumised mõjutavad teisi euroala riike. ja nii nagu asepresident ütles, meil on vaja eh, oma protsesse muuta läbi eh, paistvamaks, nad, nendel peab olema suurem demokraatlik legitiimsus meil on vaja majanduslikku ja poliitilist ühendust, see tähendab, et me peame euroala kodanikud tooma eh, lähemale Euroopa Liidu, Euroopa Liidule, praegusel hetkel on nad sellest kaugel. Nad peavad aru saama, et see protsess sõltub nendest, meil on vaja legitiimset, eh, meil on vaja legitiimsust, aitäh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 siis tuli väga kiiresti tumedad pilved Euroopa kohalt laiali äh, ajada. ja seega Euroopa Liidule nii sobivad asjad nagu Troika ja nii ellu kutsutigi. aga kasinuspoliitika äh, ja samas äh, pankade väljapäästmine kui me nüüd vaatame seda kriisi ja vaatame tõele näkku, siis me näetame, et meie kavad on läbi kukkunud, meie makromajanduslikud kavad, mis tõid kaasa selle laastava kasinuspoliitika, härra Lamassuur, kes on saalist lahkunud, teile ma tahaksin öelda, eriti just nendes riikides, kus reegleid rakendati kriis püsib, meil on seitse miljonit töötut inimest juures enne kriisi aegadega võrreldes investeeringute vajadus on kolmsada miljonit aastas ja nii edasi. aga me näeme ka lõhesid liikmesriikide vahel, need on need konvergentsireeglite paradoks tegelikult, me oleme täna olukorras, kus intressimäärad on väga all, kus meil on tegelikult vahendeid saada küll, aga samas need majanduse taastamise kavad tegelikult takistavad liikmesriikidel seda teha ja ja võlamäär ainult kasvab riikides, kes on niikuinii juba kriisis. härra Juncker esitas oma investeeringute kava ja kas ja selles kavas on sees paindlikkus eelarve defitsiitide osas, eriti mis puudutab liikmesriikide panust kuid siiski on äärmiselt oluline uuesti hoopis üle vaadata meie majanduse juhtimise kavad, tuleb ära kasutada investeeringuid, mis on tegelikult äh, saadaval, tuleb lähtuda sotsiaalsetest kriteeriumitest, tuleb liikuda eelarvete konsolideerimise suunas, loomulikult on meil vaja makromajanduslikke reegleid ja loomulikult reeglitest tuleb kinni pidada Äh, aga selleks on vaja, et nad oleksid siiski tulemusi toovad äh, ja arvestaksid kasvu ja konvergentsi reeglitest, äh, mis viiksid meid edasi, mitte ei viiks meid ainult majanduse probleemide süvenemise, nii nagu nad on teinud seda täna. jah, ma tänan teid. ja nüüd saab sõna proua Van Storch. jah, lugupeetud Eh, juhataja ja lugupeetud volinik Dombrovski, te tõesti avaldasite mulle täna muljet. jah, te andsite aru eh, kõigi nende pakkide kohta, mis meil on, fiskaalpakk, kaks pakk, kuus pakk ja nii edasi ja öelnud ka, millised tulemused on nendel meetmetel senini olnud ja ma olen kõik selle üles kirjutanud, mis te ütlesite siia valgele paberilehele, aga see on paraku täiesti tühjaks jäänud mul ja nelja-aastase meetmete rakendamise tagajärjed. Te kirjeldasite neid nii, et ühtegi arvu ei toonud, mitte ainsatki. Te ei seisa siin ju ainult sadade saadikute ees, vaid viiesaja miljoni Euroopa kodaniku ees ja annate aru, millised tagajärjed on E, ja peab ütlema, et see on üsna hõre, millest te rääkisite. ja suur enamus siin e, kojas nõuab, et kinni peetaks eeskirjadest ja reeglitest ja kolleeg FDP-st härra Toiler nõuab lausa, et maksude konkurentsile lõpp tehtaks nii et kõik need meetmed, eh, mida võetakse, nurjuvad ja siis, kui teil on võimalus rääkida edust, siis eh, esitate meile tühja paberilehe ja peab ütlema, et me oleme valel teel. Eh, suur tänu, nüüd Philip de Backer üheks minutiks. Ehm, ma tänan sellest arutelust jääb minu jaoks puudu see tunnetus, et tegelikult on ju tegemist sellega, mis meil on. räägitakse tööpuudusest, paindlikkusest ja nii edasi, aga tegelikult milles on asi? nimelt, et liikmesriikidel peab olema tasakaalus eelarve, eelarvet tuleb korrigeerida, eh, tagada eh, sotsiaalne kaitse ka tulevastele põlvkondadele, aga paraku see nii ei ole. meil oli vaja kuus pakki ja kaks pakki, et asjad muutuksid. ja eh, on vaja tugevdada kuus pakki ja kaks pakki ja ka nende demokraatlikku põhjendust. meil ei õnnestunud saavutada ühte tasakaalus eelarvet ja reforme majanduses, mis tagaksid, et majandused oleksid konkurentsivõimelisemad kui varasemal ajal. paraku see, mis on toimunud, paneb ohtu meie laste ja lapselaste tulevikku ja komisjon peab sellega tegelema lähikuudel ja vaatama, kuidas kuus pakki ja kaks pakki tugevdama ja seisma hea selle eest, et need riigid äh, kellel on eelarve tasakaalus, saavad ka edasi liikuda majanduskasvu teel ja töökohtade juurde loomise teel. härra Rodriguez, üks minut. No sé si lo conocen y decía algo que viene al caso. Apretar el gatillo. on üks räpper, kelle nimi on Kakspakk ja tema ütles eh, midagi tulistamise kohta. aga ja miks mitte siis eh, ütles ta, narkootikume neile anda ja asi ühel pool. ja jutt oli mustanahalistest. ja tema oli see, kes ütles mustanahalisi ja siin see stabiilsuspakt on nagu kaanid, mida varasemal ajal kasutati sellise libaravimina ja tulemuseks on katastroof jah, eh, ja karistatakse neid majanduslikult, kes teistmoodi mõtlevad, aga samas imetakse eh, inimeste eh, verd Euroopa Liidus. ja kõik see, mis on välja mõeldud, on kuskil suitsutes tubades sündinud vähemuse otsused. kõik see ei ole õiguspärane. vaadake peeglisse võib-olla seal ei olegi üldse peegelpilti. ma tänan. ja nüüd järgmine. ärge laske ennast häirida monitoridest. nüüd saab sõna härra Marko Sanni järgmisena. suur tänu. suur tänu, juhataja mina arvan, et majandusjuhtimise Eh, lihtne läbivaatamine võiks aidata meil välja tulla sellest kriisist, mis meie kontinendil on. vaadake, mis viimastel aastatel juhtunud on. me näeme, et eh, on meil olemas kuus pakk, meil on olemas kaks pakk ja tegelikult see on kodifitseerunud kogu seda eh, tohutut traagilist protsessi, mis algas aastate eest me oleme eh, eh, hädiselt liikunud kogu aeg mööda allakäikutrepi edasi. hiljaaegu rääkis Brüsselis üks professor, kes ütles, et kõik need üksteisele järgnevad eh, seaduslikud sammud on töötanud vastu äh, kasvule ja majanduslikule heaolule, mis on paika pandud aluslepingutes ja tegelikult eh, kägistab meid kõiki. suur tänu. nüüd järgmisena härra Sinadinos. Eh, suur tänu, proua juhataja. viimase viie aasta jooksul on kriis eh, väga halvasti mõjunud Lõuna-Euroopa eh, riikidele. ja see on näidanud ka, et Euroopa Liidu sees on meil topeltstandardeid, ühed riigid süüdistavad teisi riike vastutustundetuses, siis nad nõuavad niisugusi asju mis tegelikult teevad lõpu riiklikule eh, suveräänsusele. kuus pakk ja kaks pakk tähendab seda, et meil on majandusvangla, kus kõik sõltub statistikast ja numbritest nende maade rahvaste arvel ja siis me peame veel veenma oma inimesi, et see on kõik nende e, oma e, heaolu nimedel, itaallased, hispaanlased e, ja varsti ka britid peaksid leppima sellega, et nad teevad kõik nii, nagu pangad tahavad. me peame hoopis looma töökohti, vähendama tööpuudust, kui me tahame olla inimeste Euroopa. ma tänan nüüd härra Rosati, kaheks minutiks palun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 ning äh, liikmesriigi, riikidele peab jääma pädevus äh, eelarve küsimustes, meil on vaja selget ähm, süsteemi. Euroopas ei tekkinud kriis euro pärast, vaid sellepärast, et mõned äh, liikmesriigid laenasid ennast lõhki. ei ole kohustust selleks mitte kusagil kirjutatud, et tuleb võtta liiga suuri laene nüüd ähm, kuus pakk ja kaks pakk ähm, ja nende üle täna tehtud analüüs näitab seda, et neid on vaja kohandada. süsteemid on tegelikult keerulised, keerulised mitte ekspertidele, vaid rahvale mõista. ja teinekord võib, tõlgendatakse neid pakette täiesti erinevalt. kui me kuulame näiteks äh, nende süsteemide kohandamist puudutavad. on selge see, et need süsteemid peavad olema selgemad, nii et ka rahvas nendest aru saab. teiseks ma tahaksin öelda, et need süsteemid on ka liiga poliitilist äh, laadi, nad on liiga, liiga poliitikale keskenduvad äh, ja see ei puuduta mitte ainult äh, defitsiiti, ähm, mitte ainult ülemäärast eelarve puudujääki, vaid ka näiteks teatud dokumentide esitamise tähtaega ja nii edasi. ma arvan, et kui reeglid on äh, paika seadnud, siis ei peaks nende üle enam hakkama arutama ja kolmandaks ma tahaksin viidata sellele omanditundele. on täiesti vastuvõetamatu et liikmesriigid näitavad näpuga Brüsseli peale. Brüssel ei ole see, kes peab eh, eelarvedistsipliini rakendama, vaid see peab olema siseriiklikus seadusandluses kirjas arusaadavalt, nii et seda mõistab ka Euroopa Liit ja seega on poliitikutel kohustus rakendada siseriiklikku seadusandlust. suur tänu Äh, proua Rosati, te võib-olla märkasite, et meil on väike probleem siin ekraanidega. see ei vasta sellele, kes tegelikult sõna saavad, järgmine on kolleeg, äh, kolleeg Toia. ma näen teid. võib-olla tehnilised talitused tulevad mulle appi. Äh, jah, et Eh, ma järgmised kaks siis kõigepealt teatan. Toja, siis Van Dalen ja pärast seda kolleeg Torvalds on järgmised sõnavõtjad, kõigepealt siis proua Toja. härra volinik. kuus ja kaks pakki äh, sätted äh, töötati välja selleks, et võidelda äh, võlgadega, et edendada kasvu, aga tegelikult see ei ole toimunud. mis siis, mikspärast see ei ole toimunud? me lihtsalt ei ignoreeri reegleid, aga reeglid peavad olema sellised, et nad vastavad meie eesmärkidele, et nad oleksid tõhusad. meil on vaja õigeid investeeringuid, õigeid ähm, kulutusi selleks, et kasvaks SKT. meil on vaja paindlikkust. tegelikult see, mida teie teete, toodab paindumatust ja see on äärmiselt negatiivne. ja antud juhul, miks me siis ei lase ennast juhtida eh, arvutil, mitte poliitilisel komisjonil. ja vaadake, millised on valimistulemused Itaalias. Eh, tegelikult eh, praegusel hetkel on Eh, kahtluse all isegi eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, projektide investeerimine ja räägitakse sellest, mis toimub Itaalias, Itaalias toimuvad reformid ja kui me järgime reegleid, kui meil oleks intelligentne eh, majanduspoliitika, siis me võiksime eh, minna edasi ja jalgadele tõusta suur tänu, kolleeg Toja, nüüd härra Vandaale poolteist minutist, siis härra Torvalds ja siis seejärel kolleeg Katru Kaalos. kõigepealt härra Vandaalen. suur tänu, eh, juhataja. Need poliitikad, mida viiakse ellu kuus ja kaks pakiga, eh, kerkivad päevakorda Äh, sellisel ajal, mis on poliitiliselt väga äh, tundlik, meil on tegemist äh, majanduskriisiga, Prantsusmaa on hädas, Belgia on hädas. Nemad ei ole strukturaalselt oma kodus asjad paika pannud ja e, reeglite e, rakendamine on edasi lükatud poliitilistel põhjustel ja see e, on väga oluline kannatavale Euroopale. nüüd teiseks euroala ja majandusliidu liikmed kui me nendest räägime ja varajastest valimistest, siis me peame ütlema avameelselt, et tegelikult Euroopa, et Kreekal läheksid asjad palju paremini, kui nad jääksid euroalast välja, nad saaksid eh, vaadata siis tunduvalt lootusrikkamalt tulevikku. on oluline, et need riigid saaksid oma Mm, kriisist välja ronida, kui nad seda teevad euroala sees, siis on see äärmiselt raske koorem kõikidele teistele. E, praegu me seisame silmitsi massiivse e, tööpuudusega ja sellesse on vaja investeerida. ma tänan, härra Van Dalen. E, jälle manuaalselt läheme edasi, aga ma ei saa lubada, et vigu sisse ei lipsa. kolleeg Torvalds kõigepealt, siis Kat-. Strukalus ja siis kolleeg Mah. kõigepealt siis kolleeg Torvalds, üks minut. suur tänu kaks ja kuus paki eesmärk oli majanduse stabiliseerimine, finantsolukorra stabiliseerimine ja põhjused olid ilmselged. Euroopa riigid olid eh, elanud pärast teist maailmasõda eh, kulutades tunduvalt rohkem, kui nad teenisid ja nüüd loodetakse, et need õnnelikud päevad tulevad tagasi, kahjuks niimoodi ei lähe. Eh, maksukoorem, võlakoorem on muutunud võimatuks ja samal ajal toimub globaliseerimine ja ajalooliselt väga lühikese aja jooksul on eh, pangandus- ja finantssektor vallutanud eh, terve maailma sellisel moel, mida keegi ei osanud ette näha ja praegusel hetkel püüame me aru saada, kuidas edasi minna pärast niisugust olukorra muutust. ma tänan, härra Torvalds, nüüd kolleeg Katrukalos, seejärel Mah ja siis Kolniš. nüüd Katrukalos kõigepealt. volinik, komisjon ise on tunnusta-, tunnistanud selle kuuspaki nõrkusi ja sellele võib lisada, et eh, euroala et euroala sekkumine on muutunud asja hullemaks. Need asjad, mis on olulised, on see, et liikmesriigid peavad olema eelarve, eelarve osas suveräänselt selle asemel, et tunnistada, et kasinuspoliitika on eh, töötanud vastu meie eesmärkidele, eh, et ta, see on tekitanud tohutut eh, tööpuudust ja pidardanud majanduse arengut, me hoopis soodustame neid, Euroopa inimesed peavad sellele vastu astuma. nüüd, kui tulevad valimised, siis võib-olla kreeklased on esimesed, kes seda teevad ma tänan, kolleeg Katrukalos, nüüd kolleeg Mah, siis Kolniš ja siis Tolojan. Peeter Mah kõigepealt. Eh, suur tänu, juhataja, lugupeetud kolleegid. komisjon ütleb, et praegu on meil paremad reeglid, aga probleem on selles, et mitte keegi reegleid ei järgi. vaadake näiteks Prantsusmaad Eh, kus on tohutu eh, kõrge eh, eelarve defitsiit ja ärgem siis pangem silmi kinni ega öelgem, et probleemi ei ole. kui keegi nüüd rakendab Euroopa reegleid, siis tähendab seda, et nad maksavad selle eest tööpuuduse kasvuga. üks vale poliitiline otsus, see on Euroopa euro kehtestamine viis teistele eh, valedele poliitilistele otsustele, mis tähendab seda, et dikteeritakse ette eh, väga rangeid eelarvereeglid ja need ei tööta. nii et, et eh, härra volinik, minge tagasi aluslepingute juurde niimoodi, et Kreeka, Itaalia, Portugal ja nii edasi eh, saaksid elada, nad ei taha eurot ja andkem nendele see võimalus. ma tänan, kolleeg Mah, eh, kolleeg Peres tahab teile küsimuse esitada, palun. Eh, kallis kolleeg, kas te ei ütleks siiski, et äh, mõned need reeglid on äh, tsükliga samas suunas kulgevad ja seega nad ongi probleemsed, äh, sellepärast et paljudel riikidel on väga raske nendele vastata ja mida te arvate härra Draghi sammudest, kes tahab, et euroalas kasvaks nõudlus üldiselt? härra Mah pokud centrální banka říká, že chce stimulovat... Kui Euroopa Keskpank tahab stimuleerida majandust, siis see tähendab, et ta kasutab oma eh, monopoliseisundit valesti ja ta teeb seda kõikide teiste arvelt. ma arvan, et me peaksime need eh, riigid, kes on hädas, eh, välja Eurotsoonist. ma tänan, kolleeg Mah. kallid kolleegid, ma vabandan, et ma teid nüüd tülitan, aga meil on siin tõesti selline manuaalne nimekiri nüüd mm, mida me siin saalis kasutame, aga palun andke teada tehnilistele talitustele väljaspool saali, et paraku ekraanil on vale nimekiri. nüüd pooleteiseks minutiks saab proua Kolnis sõna, siis Tolojan ja siis Fernandes. nüüd Kolnis kõigepealt. suur tänu, härra juhataja, härra volinik Dombrovskis. Teie kõrval peaks istuma härra Moskovitsi, kui tema oli Prantsusmaal majandusminister, ega ei saa öelda, et ta midagi defitsiidi osas eriti midagi ära tegi, aga Partenonis eest äh, tõi ta küll, äh, ei lasknud tagasi saata Partenoni äh, sealt pärit kunstivarasid, need on seal kuluaarides kuskil Prantsusmaal näitamisel, aga tuleme nüüd proosaliste küsimuste juurde. kaks pakk ja kuus pakk on piiravad tekstid, mis liikmesriikide majandused panevad äh, Äh, komisjoni kontrolli alla. paljud kõnelejad on viidanud sellele, kui keerulised on need süsteemid ja et nad on läbi kukkunud, et need tuleb läbi vaadata või äh, hoopiski tühi, äh, tühistada. aga mõned liikmesriigid on vähemalt olnud piisavalt mõistlikud, et mitte toetada selliseid lepinguid, nagu see üldine majandusjuhtimise kokkulepe. härra Juncker ütles, et äh, me võime üles näidata paindlikkust äh, majanduspoliitikate osas ja tema investeeringute kava osas lihtsalt selleks, et ilmselt meeldida parlamendisaadikutele ja kodanikele, sest et me oleme näinud, kuidas senised kavad on viinud äh, meie tootmise kokkuväärisemise ja sotsiaalse süsteemi kokkuväärisemiseni. härra Lamberts rääkis küll sellest, et konkurents peaks ähm, liikuma Euroopas paremuse suunas, aga see ei ole võimalik, äh, kui me peame kogu aeg võitlema igalt poolt mujalt tuleva ebalojaalse konkurentsi vastu. ma tänan, Kolnis, nüüd Stolojan, Fernandes ja Suulik on järgmised avem un sistem. suur tänu, härra juhataja. meil on praegu majanduse süstimise, majanduse juhtimise süsteem paigas Euroopas, mis toimib väga hästi. asi ei ole praegu selles, et, et on üles ehitatud selline süsteem, vastupidi, probleem on tekkinud selle süsteemi rakendamisega. kõigepealt siseriiklikud valitsused teatud riikides ei ole tulnud kaasa selle protsessiga, nad ei ole riiklikke reformi kavasid äh, esitanud, stabiilsus- või konverentsikavasid äh, ei ole üle kantud ja ei ole esitatud neid kavasid ka Euroopa Komisjonile teiseks, isegi kui mõned liikmesriigid on nõus nende soovitustega, mille komisjon on teinud eelarvepoliitika muutmise osas, ei võta nad siiski meetmeid selleks, et need soovitused ka ellu rakendada ja lõppkokkuvõtteks siis äh, on tehtud äh, avaldusi avalikkuse ees selles osas, et ei ole piisavalt paindlikkust sellesse süsteemi sisse kirjutatud äh, kuus pakis ja kaks pakis. mina omalt poolt arvan, et äh, probleemiks ei ole sugugi need majanduse juhtimise paketid, vaid et tegelikuks probleemiks on see, et teatud liikmesriikides lihtsalt on konkurentsivõime kadunud. ja et seal on hädasti vajaka teatud äh, kindlameelsusest äh, nende poliitikate elluviimisel, mis võiksid viia konkurentsivõime ja tootlikkuse tõusuni, mis tooksid kaasa investeeringuid ja, ja mis tagaksid selle, et investeeringud jaotataks ka tõhusalt ümber, et saaks ka tehnoloogia areneda, suur tänu! ma tänan, kolleeg Stolojan. Äh, teil on küsimus, sinise kaardi küsimus kolleeg Tsaanilt. Äh, suur tänu. ma tahtsin teie käest küsida, härra Stolojan, kas te tõesti arvate, et Euroopa majandusjuhtimise süsteemid äh, toimivad kahe tuhande kolmeteistkümnenda Äh, aasta lõpus ainult neli seitsmeteistkümnest riigist äh, järgisid äh, majanduse kasvu pakti reegleid, vaadake siiski arvudele näkku teinekord. suur tänu, härra Tsanni kui konkurentsivõime on kadunud, kui riik on võlgades, on lahendus ainult üks, ümberstruktureerimine. ja selleks on vaja solidaarsust. solidaarsust selles mõttes, et äh, osapooled peavad äh, piisavalt raha äh, reformide jaoks ette nägema ja, ja viima ellu selle, mida on konkreetses riigis vaja ellu viia. suur tänu, härra Stoloja, nüüd poolteist minutit kolleeg Fernandes, siis kolleeg Suulik, siis Kuoga. nii et Fernandes kõigepealt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 näitas, millised on Euroopa Liidu majanduse probleemid ja sellepärast meil ongi nüüd kuus pakk ja kaks pakk, mida me täna arutame. mõte on selles, et fiskaalpoliitikat liikmesriikides kontrollida, aga äh, alles aastal kaks tuhat kaksteist äh, mõistis Euroopa Liit, et majandusprobleemid on väga hullud ja et on vaja ühist majanduspoliitikat ja see tõi kaasa pangandusliidu sünni, aga see on alles tee algus. meil on vaja tugevat fiskaalliitu ja öö, reeglid, mis praegu on, on suunatud väga liikmesriikide keskselt. me on vaja, et fiskaalpoliitika ka äh, ei käsitleks üksikuid riike üksi, vaid äh, ühiselt kõiki liikmesriike, meil on vaja revideerida olemasolevaid eeskirju, seda silmas pidada, et meil oleks selline horisontaalne lähenemisviis ja meil on vaja tugevamat stabiilsus- ja kasvupakti, samas muuta süsteem mitte ainult paindlikumaks, aga ka üle-Euroopaline analüüs teha ja vaadata, kuidas see mõjutab kõigi liikmesriikide eelarveid. härra Dombrovskis, praegu ei saa öelda, et süsteem toimiks, tulemust seda ei näita, meil on vaja suuremat poliitikat ja üle-euroopalist fiskaalpoliitika lähenemisviisi. ma tänan, nüüd härra Suulik, siis härra Kuoga ja seejärel kolleeg Sulik Jootis. kolleeg Suulik kõigepealt. ma tänan, kas nüüd toimib? suur tänu, mu daamid ja härrad kuus pakk pärast detsembrit kaks tuhat üksteist on jõus olnud nüüd juba kolm aastat ja see kehtestati selleks, et toetada stabiilsuse ja kasvu pakti elluviimist, sest seni ei võetud seda tõsiselt ja nüüd vaatame, millised on tulemused. kolme aastaga, eh, mil kuus pakk turg on olnud jõus, tõusid Itaalias võlad saja kümnelt saja kolmekümne viiele protsendile, Hispaanias seitsmekümnelt üheksakümne viiele protsendile, Prantsusmaal kaheksakümnelt üheksakümne viiele protsendile. Need riigid ei võtnud kuuspakki tõsiselt vaatame näitena Prantsusmaad. aastal kaks tuhat kümme ütles Prantsusmaa, et aastal kaks tuhat kaksteist meil eelarve puudujääk jääb kolme protsendi piiridesse. Äh, aastal kaks tuhat kaksteist öeldi ka, et aastal kaks tuhat viisteist peame sellest kinni, aastal kaks tuhat neliteist lubati, et juba aastal kaks tuhat seitseteist hakatakse kolmest protsendist kinni pidama ja mingeid sanktsioone ei järginud, jälg-, järgnenud ja Prantsuse finantsminister ütles, et komisjonil ei ole mitte mingisuguseid õigusi meie eelarvet tagasi lükata, see on ainult Prantsuse parlamendi suveräänne õigus. ja nüüd seesama äh, finantsministri eelkäija härra Moskovitši on volinik, kes kontrollib just finantsküsimusi, see on naljanumber. ma tänan, kolleeg Suulik ja on üks minut kõigepealt härra Kooga, seejärel kolleeg Silikiotis ja seejärel kolleeg Hökmart saavad sõna. ma tänan volinik, juhataja, IMCO komisjon praegu töötab aruande kallal, kus käsitletakse ühtse turu paremat eh, integreerimist eh, Euroopa poolaasta raames esimese sambana. see on väga tähtis, meie ühtne ühisturg, aga me oleme selle silmist lasknud. liikmesriigid ei ole suutnud väga häid direktiive ja soovitusi selles vallas ellu rakendada ja siin ongi see meie nurjumine ja iga-aastane eh, aruanne ühtse siseturu integreerimise kohta jäi komisjonilt tulemata. miks nii? Euroopa Parlament tahab teha terve rea ettepaneku analüütiliste baromeetrite, instrumentide kohta, millega mõõta meie tulemusi, kõik peavad nägema, millised tulemused on. metoodika mõõtmaks ka halduskoormust, mis meie meetmed kaasa toovad. väga palju on ju bürokraatiat, kõik on väga keeruline, aga mõõtkem siis seda ja vaadakem, mis annab ära teha. peale selle tahan rõhutada, kuivõrd oluline on äh, Euroopa poolaasta ellurakendamine, sest ei ole mõtet muidu ühtse siseturu sambaga edasi töötadagi. aitäh, kolleeg Kuaga, nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Silikiotis, seejärel kolleeg Hökmaart ja siis kolleeg Tang Αδελφοί, η αξιολόγηση της Κομισιόν είναι πρόχειρη και πολιτικά κατευθυνόμενη. Lugupeetud kolleegid, komisjoni eh, hinnang ei ole tõsine tegelikult on siin eh, poliitiliselt motiveeritud ettevõtmisega tegu, siin räägitakse edusammudest, selle asemel, et öelda, et liberaalpoliitika toob kaasa edu Nendel ei tee absoluutselt üldse muret see, et viimase seitsme aasta jooksul on Euroopa majandus stagneerunud, nad ütlevad, et tegemist on edulooga selles mõttes, et defitsiit väheneb, aga milline on selle sotsiaalne kulu? noored noored on tohutult arvult töötud, inimesed langevad vaesusesse. sellest ei räägita üldse raportis. räägitakse sellest, et komisjon äh, ait-, aitab defineerida liikmesriikide eh, majanduspoliitikat, aga kus on nende demokraatlik legitiimsus? härra Höökmark, siis kolleeg, tänan teid, härra Tang, Kalve Šambon, nad on järgmised. mikrofon. Eh, härra juhataja, ma tänan voliniku sissejuhatuse eest, tahan rääkida kahest asjast. kõigepealt eh, sotsiaalpoliitika eh, halvenemine, konkurentsivõime vähenemine, sotsiaalne rahutus, kulutatakse raha, mida tegelikult ei ole kui eh, defitsiit oleks eh, stimuleerinud eh, majanduskasvu, oleks stimuleerinud tööhõivet, siis me ei oleks selles kriisis, kus me täna oleme. tegemist ei ole mitte konsolideeritud poliitikatega, mis on põhjustanud kriisi. kriisi aluseks on hoopis eh, see, et arvatakse, et majandusprobleeme saab lahendada siis, kui me suurendame defitsiiti, võtame rohkem võlga. teiseks, stabiilsus eh, ja kasvupakti läbivaatamine, minu arvates on see hea mõte. ja tegelikult peaks ikkagi seda tegema väga sisuliselt, kui komisjon eh, käsitleb just defitsiidi probleeme ja seda, et liikmesriigid ei pea kinni reeglitest. Eh, usaldusväärsus tähendab seda, et me ei ole ebausaldusväärsed. Euroopa Liit peab olema usaldusväärne, komisjon peab olema usaldusväärne, stabiilsus ja kasvupakt peab olema usaldusväärne. kui me Äh, kui me lubame liikmesriikidel oma äh, kohustustest loobuda, siis me äh, kaotame usaldusväärsuse, me kõik kaotame usaldusväärsuse, me mitte ei lahenda probleeme, vaid teeme kriisi tugevamaks, nii et olge usaldusväärsed, pidage kinni reeglitest. suur tänu, kolleeg Höökmark Teile on kolleeg Mattiaselt küsimus, härra Ökmark. kas te olete valmis vastama? kolleeg Ökmark. kolleeg Ökmark, palun, teil on küsimus. suur tänu, härra Ökmark. ma saan aru, et teie usute reeglitesse, te ütlete, et et eh, vaja on vähendada võlga ja defitsiiti, aga defitsiiti defitsiiti võib eh, käsitleda ja lahendada ainult siis, kui tegemist on ühe riigiga. aga kuidas teie arvate, on võimalik eh, võlga vähendada? kuidas te vähendate võlga, kui te seda võlga ei restruktureeri? Mrs Matias, I must say that ma pean ütlema, et äh, oht heaoluriigile tuleb just niisugustest poliitikatest, mida teie äh, kaitsete. Te arvate, et on võimalik kulutada selle peale raha, mida teil ei ole. ja see on toonud kaasa sellele, et on toonud kaasa selle, et ei ole võimalik investeerida tööstusesse. vaadake enda ümber, vaadake, kus me oleme edukad olnud, kus me oleme läbi kukkunud terves Euroopa Liidus. tänan, kolleeg Höökmark. nüüd veel teine sinise kaardi küsimus, ma luban selle esitada. ja samas sellega asi piirdub ja ma annan sõna ainult nendele, kes ei ole veel sõna võtnud küsimuse esitamiseks. kolleeg Mano. Mano Ossi. kas härra Mano on saalis? üks hetk, palun. ma tahan, et asjad läheksid õigesti kolleeg Mono on sõna juba saanud, nii et ma annan sõna härra Kolnitšile, sest tema esimesena palus. härra Kolnitš, palun. Me, me, äh, merci, me, excuse me, excuse me, excuse me äh,. Frau Kollege Perez, ich habe mich klar aus-. kolleeg Perez, ma ütlesin selgelt, ma luban ainult kaks küsimust esitada ja kui on rohkem kui kaks küsimust tahetakse esitada, siis ma vaatan kõigepealt et kes on need, kes on juba sõna saanud. meil oli siin kolm küsimuse soovi, aga nüüd ma annan sõna härra Konnitšile, sest tema öö, äh, palus esimesena sõna Me,. suur tänu, härra juhataja. Te olete väga vapper ja teen, mina teen lühidalt. härra Hökmark, te stigmatiseerisite ähm, eelar-, äh, riiklikke eelarveid. ma tahaksin natukene äh, täpsemalt aru saada, kas te ei arva, et eelarve puudujääk on äh, tegelikult suurema probleemi tulemuseks, nimelt et meil on kaubandustasakaal väljas tasakaalust ja see, seda põhjustab tõsiasi, et Euroopa turg äh, on avatud kõikidele riikidele, kes ei lähtu samadest reeglitest, mis meie. härra Hökmark, palun. mikro. mikrofon kõnelejale. härra juhataja, ütleksin härra Kolnešile nii, vaadake maailmas ringi kus te näete vabakaubandust, seal on ka Äh, seal on ka ähm, edukas riik. kui te näete, et äh, on suured piirangud, siis seal ei ole ka jõukust. me oleme suutnud äh, kus kohas on võimalik arendada välja tsivilisatsiooni ühiskonda ilma aval, avatuseta, igal pool, kus ei ole kriisi, on ka vabakaubandus. ma tean, et kõnelejad katkestatakse. tänan, kolleeg Höökmark. suur tänu, härra Höökmark. ma üritan õiglaselt talitada ja see tähendab ka seda, et küsimuse tohib esitada kolmekümne sekundi jooksul ja vastata ka kolmekümne sekundi jooksul. nüüd saab pooleteiseks minutiks härra Tang sõna, siis Calvet Chambon ja siis Le Hiarik. kolleeg Tang kõigepealt ik eh, zal in het nederlands spreken stel het is slecht weer het waait hard. mina räägin hollandi keeles. räägigem siis halvast ilmast, kõvast tuulest, e, siis e, tegemist on äikesega, kas te tõesti arvate, et autopoliit et autopiloodi peal saab lennuk maanduda. ei, autopiloodiga ei saa praegu maandada ka meie majandust väga e, suur on tööpuudus, selle põhjuseks on eh, usalduse puudumine, komisjon on hinnanud eelarvereegleid eh, kuus pakina, eh, kaks pakina ja tegelikult on ta seda teinud nii, nagu lennuk lendaks autopiloodil, aga ilm on halb ja niimoodi lennata ei saa. eelarveraamistikus on strukturaalne puudujääk väga hästi tuntud termin, see on niisugune mõiste, mida tuleb rakendada ka praktikas. aga tegelikult praegu meie lendame niimoodi, et altimeeter ei tööta eh, praegu OECD eh, on eh, esitanud hoopis teistsugused arvutused, prognoosides eh, puudujäägid ja tegelikult Euroopa majandus praegu hästi ei maandu meie autopiloot jälle on korras, võin teile öelda, ja siis ma ei hakka järgmisi sõnavõtjaid välja kuulutama, annan sõna kohe Calvet Šambonile üheks minutiks. Euh, euh, merci, monsieur le president. suur tänu, härra juhataja, härra volinik, jätkan hispaania keeles, ütleb kõneleja ma tahaksin läheneda sellele asjale Euroopa usaldusväärsuse kontekstist ja Euroopa projekti usaldusväärsuse kontekstist, sellepärast meid siia ju valiti. kaks ja kuus pakk peavad olema usaldusväärsed, praegu ei ole aeg selleks, et neid kõrvale heita, vaid me peame siiski äh, viitama mõningatele puudujääkidele. seda, et äh, seda kõikides liikmesriikides ei ole korralikult rakendatud, äh, õõnestab meie usaldusväärsust. Hispaanias on läbi viidud jah, struktuurireformid, aga tegelikult on tegemist ainult kärpekavadega ja siin ja seal on ka plaaster pandud haigutele haavale peale, aga see ei ole nagu midagi aidanud Hispaanias on kõige rohkem tähelepanu pööratud kapitaliturgudele, aga solidaarsust ei ole võimalik saavutada, kui me ei euro võlakirjade küsimust äh, esile ei too. suur tänu, härra Calvet Chambon, äh, kolleeg Lüüa Eriki ei ole saalis, võib-olla on probleemiks äh, see, et ekraanidel ei ole kõik meil õigesti kirjas ja sellepärast seda võib-olla saalis ei ole ja kui ta pärast tuleb, siis annan talle kindlasti sõna, aga nüüd saab järgmisena sõna kolleeg Niedermeier. suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin omalt poolt öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et me võiksime, et me saame rääkida sellel teemal, räägime reeglitest, mis võeti vastu mõned aastad tagasi ja mis minu meelest on viinud selleni, et äh, riikide majanduspoliitikad on paremad kui varem äh, ja teenivad mitte ainult riike, vaid kõiki meid. ja need on poliitikad, mis panid piiri äh, võlakriisile ja tuletaksin Briti kolleegidele meelde, et võlakriis mitte kindlasti ei puudutanud ainult euroala riike, vaid ka väga paljusid teisi riike, kes euroalasse ei kuulu mind üllatab see, et väga paljud on täna öelnud, et need reeglid ei ole ennast tõestanud Äh, tegelikult äh, läbi on kukkunud ainult äh, rahariikide krii-, see kriisieelne olukord need riigid, kes ähm, tõstsid kogu aeg defitsiiti, kes pidevalt suurendasid oma võlakoormat võrreldes SKP-ga, kes pidevalt suur, suurendasid kulusid, nõuavad nüüd üles, kutsuvad üles usaldusväärsusele taoliste poliitikate osas. kui me nüüd üldse peaksime lei-, süüdistama kedagi kõrges majandus, äh, kõrges tööpuuduses, siis minu meelest just need inimesed need ongi. mida nüüd siis edasi teha? ma arvan, et me ei peaks keskenduma selle raamistiku muutmisele, mis on tegelikult paigas olnud äh, ainult äh, üsna lühikest aega ja on seni äh, väga hästi toime tulnud, sellepärast et usaldusväärsus satuks ohtu. me pea-, ärgem unustagem, et intresside määrade tõstmine ühe protsendipunkti võrra tähendaks umbes ka eelarve puudujäägi tõstmist ühe protsendi võrra ja need äh, valuutapoliitikad, mille vastu paiga va,, välja pakuvad meie Briti kolleegid, on sama õõnsad. tuleviku osas tuleb rääkida paljudest asjadest, äh, kõigepealt sellest, kuidas riigid peaksid siiski kinni nendele antud suunistest, kuidas jõuda parema tasakaaluni eelarvepoliitikas ja kuidas pöörata rohkem tähelepanu mitte euroala riikidele, nendest teemadest võime kõikidest edasi rääkida, suur tänu ma tänan kolleeg Niedermayer ja nüüd poolteist minutit kolleeg Sant. Grazie ħafna, Sur President. L-arranġamenti tas. suur tänu. kuus pakk ja kaks pakk on mõeldud selleks, et tagada, et euroala suunistest kinni peetakse. tegemist on mõõduka, mõõdetud ja sidusa lähenemisviisiga, aga samas ei ole ühest lahendust. meil on vaja äh, et nüüdseks paraku on poliitiline aspekt see, mis domineerib. ja väga palju poliitilist kapitali on investeeritud sellesse projekti ja on toimunud kauplemine kõige suuremate riikide vahel. kõigil on kaalul omad huvid, aga need on väga erinevad nüüd mitmesugused tulemuste tablood ja mõõdikud, mis on ehm, kavandatud, tegelikult reaalsust eh, ei väljenda ja millised on siis need peamised põhjused. tähtis on, et eh, euroalas toimuv oleks lähe, läbipaistvam ja eh, liigutaks poliitilise föderaalse struktuuri poole, aga see on väga keeruline. nüüd kuus pakk ja kaks pakk tekitavad väga lihtsa küsimuse, kas mehhanisme rakendatakse kõikidel tasanditel, kõikidele liikmesriikidele ja kogu aeg peetakse silmas kogu Euroopa Liidu majanduse kasvu soovi või ikkagi ainult lähtutakse liikmesriigi kitsastest huvidest. ja praegused äh, mehhanismid on diplomaatilise kauplemise produkt. ma tänan ja nüüd härra Kürtsos. suur tänu, ma arvan, et valitseb järgmine oht, me ajame mehhanismid sisuga segamini. me võime kritiseerida kuus pakki ja kaks pakki ja e, samas e, lõhume ära kraadiklaasi, aga ei näe, et e, tegelikult on põhjus ikkagi palavikus jah, meil on mõned edud, Iirimaa tuli memorandi alt välja, Portugalgi lahkus memorandumi alt, Eesti ja Läti on tublit tööd teinud ja said euroliikmeks, Küproselgi minu teada läheb hästi aga paraku minu koduriik Kreeka praegu ei ole suutnud veel edu saavutada ja võitleb hullusti. kakskümmend viis aastat ma olin ajakirjanik ja toimetaja ja nägin kõiki neid probleeme teravalt veel enne eurot ja kuus ja kaks pakki ja stabiilsusmehhanismi. jah, meil olid väga suured pensionid Kreekas väga kulukas heaoluriik, mida ei suudet, suudetud enam finantseerida ja seda ei teinud ka erasektor ja nüüd ma pöörduks oma euroskeptikutest Briti sõprade poole. tahan öelda, et meil on Kreekas, te ütlete, et Kreekas on euro pärast suured probleemid, varasemal ajal samas meil olid prot-, pensionid, mis sada kakskümmend protsenti viimasest palgast moodustasid, Ühendkuningriigis samas kolmkümmend viis, nelikümmend protsenti on pensionid viimasest palgast nii et probleemid olid juba enne olemas, kui euro tuli. vastupidi, eh, euro pigem eh, aitas meil oma võlad restruktureerida ja nagu Iirimaal eh, võib olla tulemuseks ka see, et meie laenuvõtmise kulud vähenevad, intressid vähenevad. ja kui euro nõrgeneb, siis aitab see kaasa ka Kreeka ekspordile ma tänan nüüd kolleeg Kürtsos, kolleeg Valli tahab teile küsimuse esitada, olete nõus? palun, kolleeg Valli. suur tänu, väga otsene küsimus. kas te arvate, et euro on jätkusuutlik valuuta ka teie riigi jaoks? ja mida te arvate jätkusuutlikest intressimääradest Kreekale? Saksamaa maksab negatiivseid intresse juba praegu. kas me liigume ühtse intressimäära poole Euroopas? ma sooviksin, et meie intressimäär oleks samasugune nagu Iirimaal. Nemad annavad välja võlakirju kümneks aastaks ja üks koma viis protsenti on seal intressimäär. aga võrdleme ennast Portugaliga, kes on samasuguses olukorras, nende võlakirjad praegu on intressiga kaks protsenti. ja tõsi on see, et meie intressid on kasvanud just seetõttu, et me ei ole suutnud oma jõupingutusi lõpule viia. ma tänan, härra Kürtsus, kas Lüke küsimus olete ka nõus vastama? härra Lüke, palun. härra kolleeg, eh, ma, mind hämmastab, kui te ütlete, et euro on aidanud eh, ümber struktureerida Kreeka võlad, kas ei ole nii, et võlausaldajate hea tahe on olnud see, mis on toonud kaasa võlgade ümberstruktureerimise, sest sada miljardit eurot oli see, millest nad loobusid ja kui Kreek kas Kreeka äh, saanuks on võlad ise ära maksta, kui tal oleks olnud oma valuuta ja oma keskpank? Äh, Kreeka võlg on riigivõlg, see ei ole erasektori võlg ja meil on poliitiline ja moraalne kohustus see võlg ära maksta. me teeme seda õigeaegselt, õigel ajal Äh, kui me oleme läbi arutanud äh, selle võla ümberstruktureerimise kolmekümnenda aastalt viiekümne aasta peale ja põhitingimustes kokku leppinud. Äh, aga selleks on vaja tõesti teha struktuurilisi muudatusi, kõik teavad sellest, Kreeka moderniseerub ja võlausaldajad saavad ka oma raha tagasi. ma tänan, härra Kürtsus, nüüd poolteist minutit, kolleeg Saani. suur tänu. selle arutelu juures mõtlesin ma järgmise peale, kui meie Euroopa Parlamendi saadikud või komisjoni esindaja läheme kuhugi kohvikusse ja küsime seal, kas äh, tavalised inimesed ikka teavad, mis asi on kaks pakk või kuus pakk. see arutelu siin näitab, et asjad vajavad selgitamist ja ma tänan neid kolleege, kes ütlesid, et need kaks pakki äh, on etendanud tähtsat osa eurokriisi lahendamisel ja siin on järgmine tähtis küsimus mille ma suunan otse volinikule. mida te arvate sellest, et parandada dialoogi ühiskonnas? mina kahtlustan, et need meetmed kaks pakk ja kuus pakk on midagi, millest ühiskond haru ei saa ja sellepärast ei eh, teki ka omalus nende üle. mida te ette võtate, et tõesti tekiks sisukas dialoog ühiskonnas? jah, nüüd saab kolleeg Hübner kaheks minutiks sõna. suur tänu. Eh, mina tahaksin välja tuua kolm punkti kõigepealt ma arvan, et majandusjuhtimise iseloom on selline, et me peame vaatama kaugemale kuus ja kaks pakist, me peame vaatama pangandusliitu, sest see ei ole küll majandusjuhtimise osa, aga see on oluline selle süsteemi jaoks, et me saavutaksime tulemusi majandusjuhtimise sees on ka sellised valdkonnad, mida saab parandada mu teine kommentaar puudutab eh, reegleid eh, ja protseduure. Eh, sellele on juba viidatud. mulle tundub, et majandusjuhtumi, juhtimise raamistik on pannud paika minireegleid, aga nende elluviimine takerdub õigete poliitiliste otsuste taha majandusjuhtimine eh, ei tohiks erineda eh, kogu süsteemis rakenduvatest põhimõtetest, liikmesriikides eh, rakendatavatest põhimõtetest, sest niimoodi me ehm, lõhume selle süsteemi elluviidavust. me peame tegema õigeid valikuid ning õigesti hindama, millised on tulemused kolmas punkt on kasv. eriti täna majanduskasvu, eh, ükstaskõik millisest aspektist me seda ei vaataks, peab majandusjuhtimine sisaldama tugevat majanduskasvu mehhanismi. Eh, neli eh, eesistujat pakkusid välja reegleid ja Eh, paistab, et eh, ka detsembris langetatud otsused eh, viivad meid lähemale nendele küsimustele ja ma tõepoolest palun, et komisjon töötaks tugevalt just nimelt selles suunas nende küsimustega, aitäh. suur tänu, kolleeg Hübner ja nüüd poolteist minutit, kolleeg Paie suur tänu, härra juhataja, härra volinik, kui me tahame äh, makromajanduspoliitika, sellise suure poliitika analüüsi teha, tuleb äh, läbi viia ka põhjalik analüüs, sama mahukas analüüs, aga praegune see kuus pakki, kaks pakki analüüs ja teie tehniline dokument äh, on tegelikult väga kokkuvõtlik eriti mis puudutab äh, majanduskasvule mõju. mitte midagi ei räägita tööpuudusest, mitte midagi sotsiaalsetest õigustest, mitte midagi ei räägita vaesuse äh, süvenemisest ja tegelikult äh, eurooplase jaoks kuus pakk ja kaks pakk tähendavad ainult ühte asja, kasinuspoliitikat ja see on rünnak sotsiaalpoliitikale, see on vaesuse suurendamine, see on intressimäärade alalhoidmine ja nii edasi, vahendite kokkuhoidmine tervishoiupoliitika pealt, see on sotsiaalses mõttes ebaõiglane Euroopa Äh, peab selleks, et oma eelarve defitsiit äh, saada kontrolli alla, andma ka lootust Euroopa rahvale ja meil oleks vaja uut kaheksa pakki, äh, mis võtaks arvesse ka äh, Äh, teised äh, mõõtmed, nagu näiteks sotsiaalpoliitika ja keskkonnapoliitika, väga oluline on see, et kui korralikult kasutatakse ka maksupoliitikat, kui maksustatakse suurettevõtteid, oleks sellest ka palju kasu. sellega loodaks töökohti, rajatakse Euroopa mm, miinimumid ja sotsiaalne dumping Euroopas leiaks otsa kasinuspoliitikas on täna selge, ei ole toiminud. Äh, äh, väga kahjuks, väga kahju on sellest, et seda nii julmalt läbi on viidud. Äh, Euroopa Komisjon peaks välja kujundama strateegia, kasinuspoliitika on olnud pime ja analüüsis on see ka välja toodud, tuleb väga kiiresti poliitikat muuda ja progressiivsesse ja sotsiaalses mõttes õiglasesse poliitikasse hakata investeerima, suur tänu. suur tänu, kolleeg Paie. kas äh, olete valmis kolleeg Mano küsimusele vastama, härra Paie? kolleeg Mano, palun. härra Paie, kallis kolleeg, ma olen teiega täiesti nõus äh, selle avaldusega aga mida on siis äh, teie president seal Prantsusmaal ja teie valitsus selle, nende kuulsate reeglite ette, elluviimiseks ette võtnud? kallis kolleeg, suur tänu selle küsimuse eest, iga kord, kui te sõna võtate, hakkate te ainult kritiseerima Prantsuse sotsialiste, mina olen Belgia sotsialist äh, ja seega ma ei vasta Front Nationali küsimustele Prantsusmaa kohta. Äh, te kogu aeg ainult Äh, tambite sotsialiste, nii et ma ei vasta sellele. tänan, mitte kõik, kes prantsuse keelt räägivad, ei ole prantslased. nüüd kaheks minutiks saab sõna kolleeg Komi. suur tänu. Eh, juhataja, volinik, lugupeetud kolleegid, ma arvan, et tänane arutelu on üks kõige tähtsamaid, mis meil olemas on Euroopa Parlamendis mõne kuu eest eh, meid valiti selleks, et me muudu-, muudaksime olukorda. Eh, meil peavad olema selged eesmärgid, sest muidu me ei eh, suuda ellu viia seda mandaati, mis meile on, on, mis meile on antud. aga siiski me peame saatma ka selge sõnumi ja see puudutab suurt osa sellest Eh, parlamendist. me peame eh, säilitama Euroopas demokraatia. oluline on see, et eh, toetatakse meie poliitikaid kõikide poliitiliste fraktsioonide poolt meil on vaja kasinusmeetmeid, sellepärast et muidu me ei tule kriisist välja meil äh,, olge ettevaatlikud, kui te ütlete, et see on köis meie kaela ümbert. itaallasena saan ma muidugi aru, et teile teeb asi võib-olla natukene nalja, aga mulle tundub, et investeeringud on just nimelt selleks hüppelauaks, mis toovad kaasa äh, töökohtade loomise rikkuse, see on kasvu tulemus ja praegu eh, just nimelt väga paljud probleemid tulenevad sellest, et eh, meil on suured kärped. tehkem nii, et kõigepealt eh, ajame asjad korda kodus, et me stabiilsuskasvupakti rakendame korralikult kodus tõepoolest eh, Saksamaal on eh, tööpuudus, ka Ühendkuningriigis on olemas tööpuudus, sest et eh, pilt ei ole selge. Mavrides. jah, järgmine on kolleeg Mavrides, poolteist minutit. mina tahaksin rääkida Äh, ka sellest, mida on teinud Euroopa Komisjon, nii nagu mu teised kolleegidki. kõigepealt äh, on meil üks visioon Euroopa tulevikust, see tähendab, et Euroopa äh, kodanike elustandard hakkab üksteisele lähenema. ja ma saan aru, et ühed liikmesriigid ei peaks maksma kinni teiste liikmesriikide võrk võlgu. aga kui me räägime majandusest, siis siin ei ole tegemist nullsumma mänguga. võib tekkida niisugune olukord, kus me kõik kollektiivselt öö, eh, otsustame, et me rakendame teatud reegleid, aga mõned liikmesriigid seda ei tee. ma tahan öö, eh, eh, tuletada kolleegidele meelde, et ma tegelikult ei arva palju nendest, kes tahavad Euroopa Liitu lõhkuda aga eh, me ei saa lubada ka seda, et öeldakse, et meil on eh, ühtne Euroopa visioon, aga tegelikult teatud Euroopa kodanikud jäetakse sellest visioonist välja, eriti need, kes on lõugast, eh, kes on lõunas. meil on riigi spetsiifilised riigispetsiifilised nõuanded, aga tegelikult meil ei lubata rakendada riigispetsiifilisi eh, parandusmeetmeid. näiteks eh, mõelgem siinjuures eh, hoiuste tagamisele. suur tänu, kolleeg Fernandes, kaks minutit. suur tänu, daamid ja härrad. koordineerimine ja sünkroniseerimine ja ka eh, makroökonoomilised näitajad, need on olulised. aga eh, kokkulepe on täpselt samamoodi oluline. meile, portugallastele, tähendab see seda, et me ei taha eh, troikat. kaks pakk ja kuus pakk peavad tõstma Euroopa usaldusväärtust, Euroopa institutsioonide usaldusväärtust, niimoodi me saame eh, jõuda probleemideni enne, kui nad väga tõsiselt lähevad, enne kui eh, võimaldab neid eelnevalt rakendada. aga selleks on vaja ka solidaarsust defitsiidi eh, suurendamine ja võlakoormuse kasv ei ole Eh, tee edasi, see eh, ei ole jätkusuutlik tuleva, tulevaste põlvkondade jaoks. meil on vaja kuus ja kaks pakki eh, reeglite paindlikku tõlgendamist kõige tähtsam on töökohtade loomine ja konkurentsivõime tõstmine, see tähendab meie usaldusväärtust ühtekuuluvus, sotsiaalne, territoriaalne tekitab meil muresid. meil on vaja kuus ja kaks pakki eh, targalt tõlgendada ja niimoodi me saame nendest muredest üle. suur tänu, kolleeg Fernandes ja nüüd poolteist minutit kolleeg Tanti. suur tänu äh,. volinik, kallid kolleegid on ilmselge, et Euroopa majanduse juhtimist tuleb reformida. arvestades seda, et paradigma on viimaste kuude jooksul muutunud. see väga habras kasv, mis nüüd on ka Euroopa Liidus peatunud, Junckeri komisjoni poolsed ettepanekud on esimene, aga mitte piisav samm, mida me vajame. ja me loodame, et järgnevad järgmised sammud lähikuudel ja ma arvan, et kriisi praegusel hetkel me peame mõtma nendele tehnilistele instrumentidele, mis on meie majanduse juhtimise aluseks. võib-olla avaneb meil nüüd viimane võimalus Euroopas. Euroopa jaoks on ju niivõrd palju vaeva nähtud, nii et ärgem nüüd raisakem seda, mis on saavutatud ja ärgem andke järgele populistidele kui me vaatame juunikuise ülemkogu järeldusi, siis me näeme, et meil tuleb teha strateegiline valik ja on vaja käsitleda struktuuriprogramme, liikmesriigid peavad nendest kinni pidama ja kinni pidama ka seatud ajakavast. Junckeri plaanil ei ole edu, kui samal ajal julgustatakse liikmesriike mm, ebaintelligentselt kulutama, me ei taha, et midagi, et see oleks lihtsalt abstraktne, mida me teeme. tähtis on julgustada reaalmajandust. nüüd äh, kolleeg Paunova. ma tänan suur tänu, äh, proua juhataja äh,, härra volinik, ma tahaksin äh, viidata sellele, et neid, te ütlesite, et kavasid on äh, viidud ellu erakorralistes oludes ja teie analüüs näitab, et uued koordineerimisreeglid ja eelarve äh, poliitikad on olnud positiivsed äh, defitsiidi kontrolli alla saamiseks, isegi kui on mõningaid mehhanisme, näiteks nagu sanktsioonide mehhanism, mida seni ei ole veel käsitlus, kasutusele võetud, kuid sellegipoolest panustavad nad usaldusväärsesse majandusjuhtimisse ja selles mõttes on väga oluline, et meie süsteem äh, toimiks, et see süsteem oleks selline, et äh, ta panustaks minevikuvigade kor-, äh, kordamise vältimisse. meil on oluline, meie jaoks on oluline see, et liikmesriigid viiksid läbi reformid, mis on vaja läbi viia, et nad rõhuksid nendele kavadele, mis viivad konkurentsivõime tõstmisele nüüd, mis puudutab neid ähm, riigipõhiseid soovitusi, siis äh, liikmesriigid peaksid nendest rohkem äh, lähtuma. uus raamistik annab meile võimaluse lisapaindlikkusele erioludes ähm,. muidu satub äh, nende usaldusväärsus ohu alla. samasugused standardid tuleks vastu võtta selleks, et ka väiksed riigid lähtuksid samadest kriteeriumitest, nagu seda teevad suured liikmesriigid ma kutsun äh, Euroopa Komisjoni üles äh, äh, omalt poolt tagama selle, et liikmesriigid ka nendest reeglitest kinni peaksid. suur tänu, proua Panova, järgnevalt kolleeg Kill pooleteist minutiks. suur tänu, härra juhataja ma olen nõus nende kolleegidega, kes äh, on öelnud, et äh, meil on vaja väga kiiresti vaja majandusjuhtumise reeglid üle vaadata Euroopa Liidus. komisjoni teatis on siin väikene samm, aga meil on vaja veelgi kaugemale minna äh, kuna kärpepoliitika on väga selgelt läbi kukkunud, äh, on vaja majandusjuhtimise süsteemile suurt reformi ja meil parlamendina on siin võtmeroll mängida. sellepärast, et kakskümmend viis miljonit äh, töötut inimest on täna Euroopas, äh, majandus on seiskunud, defitsiidid on taevas, demokraatia defitsiit on ja nii edasi, nii edasi, need reeglid teevad asja hullemaks ja ei tööta. vaja on kindlasti selle asemel, et öelda, et defitsiit peab olema kolm protsenti, ja allapoole on vaja midagi teha äh, muud. seetõttu peab olema majanduse juhtimise pakett laiem, võtma arvesse ka sotsiaalseid elemente ja võtmeküsimused on, mida liikmesriigid täna teevad selleks, et äh, maksupettuste, noorte töötuse ja muu vastu võidelda. kuidas nad kasutavad ära hariduse võimalik, äh, võimalusi sellises kontekstis, kõiki neid kriteeriume tuleb analüüsida täpselt samamoodi nagu riigisektori võlga ja muud arvestades meie majanduste olukorda, on vaja tõhusat eh, majanduste juhtimist, jah, ja muidugi nutikaid investeeringuid tuleb käsitleda paindlikult. kuue ja kahese õigusalase paketi reform on väga oluline lakmustest, et näidata, et Euroopa Liit võtab oma kodanikku tõsiselt ning see on võimalus Euroopa projekti muuta selliseks, millesse inimesed usuvad. kutsun asepresidenti üles tagama, et komisjon ei ole lihtsalt siin vastaseks, vaid kui nad vaatavad äh, hea kõnelejat, äh, katkestatakse suur tänu, järgnevalt palun kaheks äh, minutiks proua Toms. suur tänu äh, mulle sõna andmast, austatud äh, kolleegid. ma olen nõus Euroopa Komisjoni ja kõigi teistega, kes ütlevad, et eelmistel aastatel on majanduse juhtumine eh, jõudnud ummikseisu ning eh, mõlemad eh, paketid pakuvad tegelikult võimalust tänasest olukorrast välja pääseda. kas aga tõepoolest mingisugune edulugu saab olema, mm, ei oska me praegu veel öelda aga kõik kahtlused, mis meil on, äh, näitavad äh, sinna suunas, et äh, sügavdatud eelarvekontroll on vajalik. üksikute liikmesriikide valitsused käituvad väga irratsionaalselt. ja seda vastavalt oma valijate tahtele on väga hea, et äh, makromajandusliku tasakaalu äh, kontrolli on äh, süvendatud ning et ka sotsiaalseid aspekte, aspekte arvesse võetakse. komisjon ütleb, et nelikümmend kaks kontrolli on läbi viidud ning kümne hulgas, kümnel on leitud mingisuguseid ebakorrapärasid, aga uued küsimused tekivad sellest lähtuvalt. nimelt, kas valitsuste tegevus on piisav või usaldub, usaldab komisjon valitsusi liiga palju ning äh, lubatud meetmed ei ole piisavad või nende rakendamine ei ole piisav. vähemalt äh, mis puudutab minu koduriiki Sloveeniat, võin ma öelda, et äh, lisas toodud tabel näitab, et komisjon on uskunud valitsuse öeldut ja valitsuse lubadusi liigselt. komisjon peab äh, rohkem tähelepanu pöörama äh, meetmete äh, kontrollile ja sisulisele kontrollile ning teiseks, komisjon peab ja kõnelejad katkestatakse. järgnevalt palun pooleteiseks minutiks härra Ludvigson. on oluline, et me Äh, väga täpsed oleksime oma analüüsis, kuidas kuuest ja kahest õigusosast paketti tänaseni on rakendatud. väga raske on nii lühiajaliselt äh, anda mingisugust head äh, teha kokkuvõtet, eriti kuna selle rakendamine on leidnud aset kriisiolukorras. ma arvan, et reeglid on head ning me peaksime nendest kinni pidama. mis puudutab reegleid, siis praegu ei paista, et peaksime tegema mingisuguseid muudatusi. aga samas eh, on oluline vaadata täpsemalt, kuidas reeglid praktikas eh, töötama on hakanud ning siin on kindlasti eh, parandamiseks palju ruumi. reeglid on head, aga nad ei ole praegu nutikalt või paindlikult rakendatud. liigselt ühelaadne mõtlemine ning ideoloogiline mõtlemine on mõjutanud nende reeglite rakendamist praktikas ja seda me näeme ka majanduse arengus kõik võimalused, mida uued reeglid pakuvad, tuleb ka ära kasutada. on võimalik äh, ka praegu plaane panna paika, mis äh, töötavad, näiteks äh, võlgade või eelarve puudujäägi saneerimine, võimalik on investeeringuid toetada ja nii edasi, nii et mitte reeglid ei loe, vaid nende rakendamine. suur tänu, härra Ludvigson, edasi läheme vaba mikrofoni vooru juurde ning ähm, siin on meil Äh, kaks korda rohkem sõnasoovijaid, kui meil aega on kasutamiseks, äh, ütleb juhataja ja seetõttu kõnelejate äh, nimekiri on lühendatud. härra Pogovitš saab alguses sõna. Äh, austatud kolleegid, majandusliit ja fiskaalliit on väga oluline nii väikeste kui suurte riikide jaoks. euro on üks olulisi mootoreid väikestele ekspordile suunatud riikidele nagu Sloveenia. mina toetan rangeid reegleid eh, ning neid reegleid, mis eh, on, kehtivad nii suurtele kui väikestele riikidele. Eh, kuna olukord on muutunud ja majanduskriis on aset leidnud, on mul väga hea meel härra Junckeri uue paketi üle, mis võimaldab ühest küljest seda, et tõhusaid meetmeid kasutatakse Äh, luuakse töökohti ning nii tagatakse äh, sotsiaalriigi toimimise ja tasakaalu majanduses. Äh, seetõttu on mul hea meel, et riikide reeglite rakendamist tuleb vaadata väga hoolikalt ning oluline on see, et reformid viiakse läbi ja seda pikaajalise mõjuga. see on oluline nii riikidele kui Euroopa Liidule, aitäh! suur tänu, härra Pogovitš ja järgnevalt härra Pirenski уважаеми господин домбровскис вие изглежда сте забравил първото lugupeetud äh, härra Dombrovskis, tundub, et te unustasite omaenda raporti esimese lause ära. Äh, teie raportis oli kirjas, et äh, uue mehhanismi eesmärgiks on tugevdada majanduse juhtimist selleks, et saavutada stabiilne ühtekuuluvus, majanduskasv ja stabiilsed töökohad. ja selle läbivaatamise äh, peamine eesmärk on hinnata, mil määral on uued reeglid äh, aidanud kaasa selleks, et äh, Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse areng oleks sarnasem. Teie ei maininud ühtegi mingeid andmeid, mis tõendaksid et me oleme neid eesmärke saavutamas. kas te võiksite palun vastata sellele küsimusele täna siinsamas? aitäh. aitäh kolleeg Pirinskile ja saab, sõna saab kolleeg Marias. Κύριε Πρόεδρε, από τη συζήτηση που έχει διεξαχθεί αποδείχθηκε ότι το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα tänasest arutelust sai selgeks, et äh, meil on tegemist suure demokraatliku puudujäägiga, kui tegemist on majanduse juhtimisega ja ma arvan, et siin ei ole mingit kahtlust selles. vaja on demokraatlikku legitiimsust ja ei ole võimalik äh, majanduspoliitikat liikmesriikidele peale suruda, ei ole võimalik äh, riikide valitsustele või parlamentidele majanduspoliitikat peale suruda Junckeri komisjoni puhul me täpselt seda näeme. meil on memorandum, meil on programm ja neid lihtsalt äh, sunnitakse meile peale. on väga huvitav näha, mis äh, juhtub volinik Moskoviisiga. me oleme näinud, et äh, aluslepingute sätteid rikutakse, sellepärast et äh, aluslepingute kohaselt on äh, volinikud, peavad volinikud olema neutraalsed ja me kindlasti, te saate meilt kindlasti sellise sõnumi, mida te olete ära teeninud. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Kleesas. aitäh, härra president. ma arvan, et äh, enamikus keeltes on olemas selline äh, ütlus, et äh, et äh, mägi sünnitas hiire ja täpselt see on see, mida me siin praegu näeme. sest äh, meile on öeldud, et uued reeglid äh, viivad selleni, et, et pankurid enam ei röövi inimesi, me ei ole näinud, et oleks tehtud lõpp vaesusele ja, ja näljale ning võlakoorem on järjest kasvanud. mispärast? põhjuseks on see, et inimesed on ohverdatud raha altarile. ja see ongi kõigi asjade mõõt, mitte inimesed ei ole asjade mõõduks. töötajad, kes äh, toodavad äh, asju, osutavad teenuseid on oht-, on ohverdatud ning äh, kui inimesi ei oleks niimoodi äh, ära kasutatud, kui äh, tööturul ei oleks selline olukord, siis praegune olukord oleks palju parem. aitäh kolleeg Kleisusele ja nüüd saab sõna proua Malititš. aitäh, ma tahaksin tervitada härra Dombrovskist ja tänada teid selle aruande eest. Ehm, kolleegid ütlesid, et reeglid on olulised sellepärast, et tagavad süsteemse ja koordineeritud lähenemise majandusjuhtimisele. veelgi olulisem on aga see, et ehm, liikmesriikidele jäetakse võimalus leida lahendused, mis toimivad nende jaoks kõige paremini selleks, et saavutada fiskaalkonsolideerimist, investeeringuid. meil ei ole siin ehm, mingisuguseid patentretsepte, aga Ehm, tänu Euroopa poolaastale saavad liikmesriigid äh, vahetada kogemusi ning üksteise kogemustest õppida ning äh, kui viiakse läbi reforme, siis oluline on ka Euroopa Liidu tasandil äh, konstitutsioonilisi reforme läbi viia, see tähendab ühtse turu tugevdamist, ühtset digitaalset turgu, üht, uut ühtekuuluvuspoliitikat, need asjad on väga olulised selleks, et luua konkurentsivõimelist Euroopat, loomingulist, innovatiivset Euroopat, kus oleks kasvav ja tugevam majandus, aitäh! aitäh kolleeg Malititšile ja vaba mikrofoni vooru lõpuks saab sõna kolleeg Tüüri Siir. aitäh, härra president kui tegemist on raskustega, siis on lihtne öelda, kes on selles süüdi. Äh, seda tihtipeale tehakse ning äh, kui vaadata Euroopa Liidu olukorda, siis ähm, tegemist on äh, deflatsiooni, deflatsioonilise spiraaliga, mis tabab meid kõiki, ükskõik kust me pärit oleme. nii et äh, sellised äh, reeglid äh, ei aita meid. meil on vaja pigem tõelist majanduse juhtimist, mis äh, tuletaks meile meelde, mis Euroopa Liit peab olema, tegemist peab olema koostööga, mitte konkurentsiga ja see peab olema kodanikele kasulik, mitte kahjulik ning seetõttu on vaja läbi vaadata praegused reeglid ja praegused mehhanismid ja seda me ootamegi komisjonilt, aitäh. aitäh aitäh kolleeg Rosierile. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ning arutelu lõpuks annan sõna volinik Dombrovskisele uh,. Uh, uh of... aitäh, härra president, kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada kõiki huvitava arutelu eest. nagu ma juba alguses ütlesin, siis Euroopa Komisjon peab läbivaatamist dokumentide läbivaatamist ning majanduse juhtimise tugevdamist protsessiks, kuhu tuleb kaasata kõik sidusrühmad ning Euroopa Parlament on siin võtmepartner. ma kirjutasin korralikult üles kõik teiepoolsed märkused ja kommentaarid, mis aitavad meil tugevdada majanduse juhtimise raamistikku. samuti ootan ma vägagi seda tööd, mida äh, härra Boris ja variraportöörid teevad oma algatusliku raporti kallal kolleegid tõstatasid ka mitmeid aspekte, mis natukene langevad äh, kahe äh, paketi ülevaatamise raamistikust väljapoole. terve rida küsimusi puudutasid näiteks äh, paindlikkuse instrumendi kasutamist stabiilsuse kasvu pak-, paktis. nagu te teate, siis komisjon praegu valmistab ette üksikasjalikumaid suuniseid selle kohta, kuidas paindlikkusinstrumenti praeguses stabiilsus- ja kasvupaktis paremini ära kasutada, ehk siis selle küsimusega me veel tegeleme ning tutvustame teile teda, seda dokumenti järgmise aasta alguses. seal tegeleme mitmete teemadega, kaasa arvatud nende küsimustega, mis on seotud majandustsükliga, investeeringute kohtlemisega, struktuursete reformidega samuti tuleb rõhutada seda, et seda dokumenti koostame me olemasoleva stabiilsus- ja kasvupakti raamistikus. nüüd täpsemalt, mis puudutab küsimust selle kohta, kuidas kasutatakse strateegiliste investeeringute fondi. komisjon on juba selle, äh, äh, need suunised välja toonud koos investeerimiskava äh, tutvustamisega tuleb mõista, et kõik kulud on suunatud äh, puudujäägi ja võlgade vähendamisele, siis stabiilsus- ja kasvupaktis on olemas ka menetluskord selleks puhuks, kui liikmesriigid ületavad lävendeid, äh, mis äh, on summades, mis on suuremad kui nende panus sellesse fondi mis puudutab majandusjuhtimissüsteemi tugevdamist, siis äh, see protsess ei ole kaugeltki läbi. ma ootan nii teie kui teiste sidusrühmade panust meie intensiivses, intensiivses arutelus järgmistel kuudel. Vielen Dank, Herr Kommissar Dombrovskis. Die Aussprache ist damit geschlossen. Ich unterbreche die Sitzung bis. suur tänu, härra volinik. Äh, kella kaheteistkümneni, kui hääletame, on praegu istung peatatud, aitäh.